Good afternoon, ladies and gentlemen. tere päevast, daamid ja härrad. palun asuge oma kohtadele. siis saame alustada Regi komisjoni tänase koosolekuga. aitäh. kõigepealt päevakorra vastuvõtmine ma pean teile teada andma, et mult paluti muuta tänast päevakorda. tulenevalt äh, mõningate saadikute puudumisest. igatahes neljas ja viies päevakorrapunkt on ümber pööratud. ehk siis kõigepealt võtame Maailmapanga ja siis räägime äh, struktuurireformi tugiprogrammist. kas see on teile vastuvõetav? olgu, aitäh! kas me võime siis päevakorra kinnitada koos selle muutusega? jah. siis esinaise teadaanded, ega mul neid eriti palju ei olegi. lihtsalt nii palju, et meil toimus väga edukas lähetus Sloveeniasse ja ma eeldan, et härra Van Nistelrooy räägib sellest äh, hiljem täpsemalt. ja võtamegi päevakorrapunkti number kolm. siin me räägime raporti projektist komisjoni ettepaneku kohta, mis puudutab struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketi suurendamist ja selle üldeesmärgi muutmist. meie raportöör on proua Ruusa Tomašitš esimene arvamuste vahetus meil juba toimus ning äh, muudatusettepanekute ja tulevase hääletuse kuupäev on ka juba paika pandud, seega annaksingi sõna proua Tomašitšile, siis jätkame variraportööride ning riigikomisjoni liikmetega. Äh, proua Tomašitš. aitäh, proua esinaine, ma räägin kõigepealt horvaatia keeles 2017 u funkcije maikuus kaks tuhat seitseteist, äh, seitsmeteistkümnendaks aastaks rakendati el, äh, ellu struktuurireformi tugiprogramm kahe tuhande seitsmendast kahe, seitsmeteistkümnendast kahekümnenda aastani ning seal on umbes kaks koma kaheksa miljardit eurot. selle eesmärk on tugevdada liikmesriikide suutlikkust ette valmistada ja ellu rakendada struktuurseid reforme millega toetatakse majanduskasvu ning ka seda, et võimalikult hästi suudetakse ära kasutada Euroopa toetusrahasid. Euroopa Komisjon liikmesriikide soovi, taotluse põhjal eraldab need rahad ning seda võib eraldada erinevatesse valdkondadesse. tuleb välja, et mitmed liikmesriigid soovisid toetust sellest programmist ning toetust on palutud kõikides poliitikavaldkondades, kuhu seda on võimalik paluda, näiteks äh, juhtimine, äh, avalik haldus, äh, tulude haldus, riigi rahandus, majanduskasv, ettevõtlus, tööturg, haridus, tervishoid, sotsiaalteenused, finantssektor ja juurdepääs rahastamisele oluline on see, et see tugiprogramm ei kopeeriks või dubleeriks olemasolevaid programme, vaid toetusi maksaks ainult seal, kus sellel on eraldi lisaväärtus ning liikmesriikide ekspertmeeskond on ka osaline projektide ettevalmistamisel. meil on vaja ühtekuuluvuspoliitikas äh, sellist äh, äh, lisaprogrammi, mis loob lisandväärtust ning aitab liikmesriikidel ka, toetab ka liikmesriike toet-, toetuste taotlemise protsessis, seetõttu pole imestada, et liikmesriike see programm huvitab. mina rõhutan oma raportis, et liikmesriikide jaoks on väga oluline see, et partnerluspõhimõtet äh, silmas peetakse ning tõeliselt kaasatakse ka kodanikuühiskond, äh, kui hakatakse otsustama, milliseid struktuurseid reforme viiakse läbi ning samuti on oluline toetada Euroopa poolaastast seireprotsessi. et selline, selliseid põhimõtteid liikmesriikides ikkagi silmas peetaks. mis puudutab struktuurireformi tugiprogrammi eelarvet, siis äh, see ei tohiks ohustada ülejäänud olulisi fonde, sest liikmesriikidel on juba enda reformialgatused, ma tuletaksin meelde, et see tugi, tugiprogramm peaks just toetama nendes äh, äh, liikmesriigid, riikide eraldi soovituste ellurakendamist. see peaks toetama sotsiaalset arengut, majandus, majandusarengut, töökohtade äh, loomist, nende kvaliteedi parandamist, halduskvaliteeti, tugevat avalikku teenuste süsteemi ning keskkondlikku jätkusuutlikkust need äh, toetused on äh, riigispetsiifilised, nad käivad kaasas liikmesriikide reformiprogrammidega, sellel on vaja rahalist tuge, samas ei kohelda liikmesriiki kõike ühtemoodi. see paindlikkusinstrument on ainuke võimalus selleks, et äh, neid programme rahastada komisjoni analüüs näitab, et aastatest, aastateks kaks tuhat üheksateist ja kakskümmend ei ole piisavalt palju raha, et äh, neid toetusi edasi maksta. peale selle olemasolevad reservid MFF-is on äh, võimalik ära kasutada ainult siis, kui MFF üle vaadatakse. võimalik on kasutada ka äh, e-, erireserve pärast MFF-i ülevaatamist leidis komisjon, et see paindlikkusinstrument on ainuke võimalus selleks, et äh, suurendada tugiprogrammi eelarvet. on oluline, et kaasataks ka kohalikud omavalitsused äh, struktuurireformi tugi, tugiprogrammi, et nad saaksid selle kõiki võimalusi ära kasutada, nii et kõik osapooled saaksid äh, korrektselt oma projektid ette valmistada, nii et riiklikud reformid ka läbi viidaks Euroopa Komisjon soovib tõsta teadlikkust tugiprogrammi suhtes nii liikmesriikides kui ka Euroopa Liidu tasandil. ma ootan väga koostööd äh, teilt ning teiepoolseid ettepanekuid ning loodetavasti me suudame selle raportiga ka ühele poole saada, nii et liikmesriigid saaksid oktoobrist juba oma projekte esitada ma leian, et äh, see reformide toetusprogramm on väga oluline vahend ning see aitab liikmesriike, mis ei ole väga häid tulemusi saavutanud fondide kasutamisel, kasutada äh, Euroopa fonde paremini ning seeläbi vähendada majanduslikku ebavõrdsust. suur tänu, nüüd variraportöörid. proua Maletitš esimesena. suur tänu mul on väga hea meel, et me oleme kõik ühel meelel, et äh, struktuurireformid on meie kõigi jaoks vajalikud, need tuleb läbi viia selleks, et saavutada ka praktikas paremaid tulemusi. meie muudatusettepanekute selge sõnum peaks olema esiteks see, et meil on vaja poliitilist tahet, et praktikas tõesti struktuursed reformid läbi viidaks ning see poliitiline tahe, ta-, poliitilise tahtele lisaks on vaja ka, et erinevad öö, ühiskonna osad oleksid nende öö, reformidega nõus, on vaja kaasata sotsiaalpartnerid, kohalikud omavalitsused, teadlased või muudki olulised ühiskonna osad peavad olema kaasatud ka selleks, et tagada, et reformid oleks jätkusuutlikud. me saame anda tehnilist toetust, me saame rahastada reformiprogramme liikmesriikide tasandil, aga äh, kui teised pole kaasatud, siis me tulemusi ei saavuta. kui me ütleme, et ainult tegutsema peavad liikmesriikide valitsused, siis ei jõua me, me kuskile. kui me ei kaasa teisi ühiskonna osasid seega jah, minu, meie sõnum peaks olema kindlasti selles mõttes selge, ainult nii saame me tagada jätkusuutlikkuse ning reaalsed tulemused. seda esiteks poliitiline tahe ning toetus kõikidelt ühiskonnarühmadelt. teine asi on seotud jällegi tulemuste ning saavutustega, mida me ootame struktuurireformidelt kas meie eesmärk on tagada see, et majanduspoliitikad oleks omavahel koordineeritud, kas meie eesmärk on ühendada struktuurireformid Euroopa poolaasta ning riigipõhiste soovitustega ning kas me soovime äh, EMU reformiga neid struktuurireforme ühendada, kas me soovime neid ühendada reformidega, mida on vaja läbi viia selleks, et paremini oleks, suudetaks vastu võeta Euroopa, võtta Euroopa toetusrahasid. kui me vaatame raportööri ettepanekut, siis võib näha, et me peaksime justkui rohkem keskenduma reformidele, mis on rohkem seotud ühtekuuluvuspoliitikaga algses ettepanekus võib-olla päris nii ei ole. võib-olla tõesti me peaksime toetama kõike, aga kokkuvõttes on tegemist ju väga väikese instrumendiga, mis ei suuda kõike katta, seega me peaksime otsustama, mis on meie prioriteedid, sest kõike me siin lahendada ei saa. pean mainima ka meie järgmist päevakorrapunkti millega muudetakse üldsätete määrust, sest ka siin räägitakse äh, tulemuslikkuse reform, äh, reservi struktuurireformides. ja need on struktuurireformid, mis on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga. seega me siin keskendume majanduse koordineerimisele, majanduspoliitikale, Euroopa rahaliidule või, või millele siis veel seega meie sõnumid siin peaksid olema selged. eriti ka, kui me mõtleme tuleva, tulevikuprogrammidele, milline saab tulevik olema, milline peaks olema tuleviku tugiprogramm. meie sõnum siin peab olema selge. sest me otsustame siin ka tuleviku üle ju, kuigi me räägime praegusest struktuurireformi tugiprogrammist ning tulemuslikkuse reservist ning seostest äh, struktuursete reformidega. seega sõnum peab olema ka siin selge. ja kui me räägime rahastamisallikatest, siis mul on väga hea meel, et komisjon oma ettepanekus ütleb ka, et kasutatakse paindlikkusinstrumenti, selle kaheksakümmend miljonit sealt, see on minu arvates väga hea, sest meie varasemate arutelude põhjal võib näha ka, et me kõik oleme siin ühel mä-, meelel, et me peaksime kasutama ära mitte tehnilist abi ühtekuuluvuspoliitikast, vaid paindlikkusinstrumenti sest need reformid eh, ei ole siin seotud ühtekuuluvuspoliitikaga, vaid eh, need, need on kõik muud reformid, seega kindlasti tuleb kasutada paindlikkuse instrumenti. aga milline peaks olema meie sõnum tulevikuks? kas meil saab olema siis eraldi eelarverida, kuidas seda rahastatakse, kuidas on see seotud ühtekuuluvuspoliitikaga ja tehnilise abiga tulevikus. kõik see on ka väga tähtis. sest me nüüd saime Euroopa Komisjonilt ettepaneku. me oleme koostanud ka siin komisjonis ja ka eelarvekomisjonis ja mujalgi mitmeid raporteid sellel teemal, seega nüüd peaksime me tõesti suutma selgelt välja öelda, mis on meie positsioon ühtekuuluvuspoliitika jaoks võt-, selle instrumendi kontekstis. Äh, me äh, ja me peaksime nüüd üritama ka äh, välja selgitada, mida meie arvates tuleks teha ka tulevikuks ma arvan, et meie muudatusettepanekud peaksid olema siin täiesti selged. ongi kõik, aitäh! Thank you very much, the next shadow raport. aitäh! proua Kreel, järgmine variraportöör, aitäh, proua esinaine! minu arvates tuleb siin kõigepealt selgelt välja öelda, millest me räägime. sellise instrumendi äh, ettepanek äh, tuli komisjonilt selleks, et toetada liikmesriike oma äh, siseriiklikes reformides asi ei ole selles, et meie teeme reformid teie eest ära, vaid see instrument on siin selleks, et et oleks eksperdid, kes saavad nõustada liikmesriike reformide läbiviimisel. ühes, ühelt poolt on see tehniline, tehnilisest äh, abist rahastatav, äh, kuna meie äh, anname siin raha, siis peab sellel olema seos ka ühtekuuluvuspoliitikaga. aga siin on nüüd ettepanek teistsugune see on esitatud meie komisjonile küll, aga, aga see raha ei peaks tulema tehnilise abi rahadest Ra. Äh, raportöör äh, ütles ka seda, et see peaks tulema paindlikkusinstrumendist ning põhimõtteliselt erinevalt äh, sellest äh, äh, algsest eesmärgist on välja lükatud siit täiesti ühtekuuluvuspoliitika. ühtekuuluvuspoliitikast me raha siin ei eralda äh, seetõttu mina väga sooviksin, et me natukene lõdvestame seda tugevat seost ühtekuuluvuspoliitikaga, et me oleksime paindlikumad, et liikmesriigid koos Euroopa Komisjoni ekspertidega tõesti saaksid läbi viia oma struktuurireforme ning et kogu see protsess eh, ei muudaks olukorda palju keerulisemaks. sest eh, asi ei ole otseselt reformide läbiviimises, vaid abi andmises, et uurida, millised reformid on vajalikud, mida täpselt tuleb ette võtta. seetõttu mina soovitaksin äh, mitte äh, formuleerida nii äh, rangelt neid seoseid kohalike omavalitsustega, sest liikmesriikide valitsused saavad toetust ekspertidelt ja kui nad peavad veel hakkama kohalike omavalitsuste ja teadlastega konsulteerima, siis tal neid meie eksperte ju vaja ei olegi. see süsteem muutuks liiga ebapaindlikuks. ja mina olin esimese tugiprogrammi raporti raportöör, raportöör ning kui ma äh, ekspertidega rääkisin, siis sain ka teada, kuidas asi tegelikkuses toimub, sellest, selleks kulus väga kaua aega mul aga siis oli ka selge, et me äh, astusime sammu tagasi ja ütlesime, et jah, struktuurireformid peavad äh, liikmesriikides läbi viidama nii, nagu öö, äh, nad seda ise öö, ette on näinud, liikmesriikides on ju süsteemid väga erinevad, mõnel pool on kaasatud parlamendid ja muud osapooled, aga nad ise peavad seda tegema. ning minu arvates ei ole meie huvides see, et me öö, veel kord paneme mingisuguseid tõkkeid ette. me peaksime olema siin ettevaatlikud. veel üks märkus minu arvates. me ei peaks siin rääkima tulevastest euroala riikidest, sest komisjoni president Juncker maikuu jooksul võimalik, et teisel mail koos MFF-i teatisega Äh, tuleb välja ka selle äh, euroalaga liitumistoetuse instrumendiga, seega siin instrumendi all me sellest ei peaks rääkima. minu arvates see instrument on olnud edukas. Äh, meil on selleks veel raha vaja ning minu arvates äh, Eh, peaks eh, seda eh, võimalikult vähe veel muutma, et see võimalikult kiiresti toimima peaks hakkama. nagu raportöör ütles, siis oktoobrist peaks hakkama süsteem juba toimima ning mida kauem me siin sellest räägime, siis nagu, nagu ma aru sain, meil praegusel hetkel rohkem lisaraha selle jaoks ei ole, kui me liiga kaua aega viidame, siis peavad järgnema veel triloogid, siis siis jõuame õigeks ajaks valmis, seetõttu me peaksime natukene tagasi tõmbuma ning leppima nende üksikute muudatusettepanekutega, mille raportöör ette pani. me ei peaks siin äh, tervet seda süsteemi uuesti hakkama üles ehitama. mis puudutab seda tulemuslikkuse reservi, ja selle kaasamist, selle kohta on mul väga selge positsioon juba olemas, aga võib-olla ma pärast veel räägin sellest teil. aga igatahes peaks see süsteem olema võimalikult lihtne ja võimalikult vähe lisabürokraatiat kaasa tooma. aitäh ja härra Jakovtšits Alde nimel. kolleegid, see suur tänu, proua esinaine, kallid kolleegid. Eh, proua Tomašitš, eh, proua Kei, me oleme sellest teemast väga palju rääkinud juba ja võib-olla ma kordan ennast, mida ma küll tavaliselt ei tee, ma ei tahaks eh, detailidesse minna, sellepärast et tegemist on teemaga, mille osas me kõik oleme ühel arvamusel, aga ma tahaksin äh, rääkida teemast, millest proua Krell oma kõne lõpus rääkis. euroga seonduvast poliitikast, euroalast kui sellisest. ma arvan, et struktuurireformid, äh, mille peavad läbi viima riigid, äh, kes ei kasuta eurot, siis nende jaoks tähendab see kõigepealt seda, et nad peavad parandama majanduslikku konteksti, konkurentsivõimet äh,, Äh, tugevdama oma majandust. statistilised andmed näitavad väga selgelt seda, et lisaks Tšehhi Vabariigile, Slovakkiale ja Sloveeniale äh, nõndanimetatud uued liikmesriigid, äh, kuigi nad on juba pikk, pikka aega Euroopa Liidu liikmed, siis uude liikmesriikide majandus ei ole kõigil väga konkurentsivõimeline ja Äh, konkurentsivõime parandamiseks on veel vaja tugevalt vahendeid, aga mina olen tõeline Euroopa fänn ja eurofänn ja väga tähtis on see, et lähiajal kogu Euroopa Liit hakkaks kasutama eurot ja seetõttu tuleb läbi viia struktuurireformid nendes liikmesriikides, kes tõesti soovivad äh, eurole üle minna ja see ei ole mitte ainult Horvaatia, vaid on teisigi veel, kes soovivad võtta euro kasutusele ja kui lähiajal ei pakuta välja uusi strateegiaid, kui härra Juncker ei paku välja uusi strateegiaid euro osas, siis ma arvan, et oleks väga tähtis, et ka meie tegeleksime selle küsimusega, sest lõppkokkuvõttes on osaliselt tegemist ühtekuuluvuspoliitikaga, aga teisalt on tegemist just konkurentsivõimega, majanduse tugevdamisega ja euro suudab meile kõike seda pakkuda. nii et ma arvan, et eh, euro kujutab endast Euroopa Liidu tõsist e-, edulugu ja selles kontekstis ma tõesti tahaksin öelda seda, et väga tähtis on, et paljud liikmesriigid saaksid sellest eh, kasu. suur tänu, proua esinaine ma olen variraportöör äh, selle teema osas ja ma tahaksin lisada omalt poolt mõningad märkused. meie jaoks, roheliste jaoks äh, väga tähtis on vältida seda, et ühtekuuluvusfondi kasutatakse finantseerimisaukude täitmiseks teistes valdkondades me rohelistena suhtume kriitiliselt sellesse ja me oleme ka varasemalt sellest juba rääkinud, aga parim viis, kuidas aidata eurot kui sellist, on tagada tugev ühtekuuluvuspoliitika. ja meie sooviks on äh, või me, meil on väga hea meel, et selles raportis on väga palju positiivset välja toodud, raportöör on teinud suuri äh, jõupingutusi just selles osas, kuidas kaasata sotsiaalpartnerid, kohalikke omavalitsusi, kodanikuühiskonna esindajaid. ja alati on kõige tähtsam just partnerluse vaim eelnõus räägitakse ka selle, ka paindlikkuse instrumendist, aga samas rohelised ei ole nõus tehnilise abi vahendite kasutamisega. ja üldiselt, kuidas see protsess peaks üldse toimima? kuidas komisjon kavatseb otsustada selle üle, et millised on abikõlbulikud projektid, meil on vaja väga täpseid ja selgeid kriteeriume, kuidas neid projekte valitakse, et millised on partnerid, kes on kaasatud, kas on kaasatud kohalikud öö, äh, äh, omavalitsused, regionaaltasand, äh, kodanikuühiskond ja omavahendite panustamine ei peaks olema abikõlbulikkuse kriteeriumiks. suur tänu ja kuna rohkem variraportööre praegu saalis kohal ei ole, kas on keegi veel, kes sooviks regionaalkomisjoni poolt sõna võtta? tundub, et ei ole, aga siis mul on väga hea meel paluda meie külalistel regioonide komiteest ja majandus- ja sotsiaalkomiteest sõnavõtt, et kes on raportöörid sama teema osas ja kõigepealt annaksin sõna proua Oogas Richeline, kes regioonide komitees tegeleb selle teemaga. palun, proua, teil on sõna. Merci, madame la president. suur tänu, proua esinaine, mu daamid ja härrad, me täname teid kutse eest. meie jaoks on suur heameel Eh, esindada regioonide komiteed siin ja minul oli au olla raportööriks regioonide komitees selle teemaga seoses, kui esimest korda kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal me rääkisime struktuurireformidest ja kujundasime, koostasime oma arvamuse äh, ja äh, kahekümne teisel märtsil me võtsime selle arvamuse vastu ja meie toetame igati Euroopa Liidu tegevusi selles valdkonnas, toetamaks äh, möödapääsmatult vajalikke struktuurireforme ja selleks, et avaliku halduse kvaliteeti parandada ja seda kõikidel tasanditel. tegelikult see on see esmatähtis reform ja see on väga tähtis teema ka Euroopa semestri raames. Äh, seitsekümmend kuus protsenti soovitutest et väga suur osa nendest soovitustest puudutavad just territoriaalset tasandit ja kohalikke omavalitsusi ja regionaalseid omavalitsusi, kes peavad neid ellu rakendama. ja rohkem kui pool nendest soovitustest puudutavad haldussuutlikkust ja liikmesriigid, kellele on suunatud need soovitused, mis puudutab haldussuutlikkust, siis neid liikmesriike on kakskümmend viis, et kuigi probleemid tegelikult kõige tõsi, tõsisemad on just regionaalsel tasandil. ja meie oleme toetanud seda, äh, neid struktuurireforme, kui nad esialgu välja pakuti ja väga tähtis on, et kõik oleks kättesaadav ka kohalikele omavalitsusele, regionaalsele tasandile ja me oleme äh, rõhutanud just seda, et väga tähtis on, et need reformid saaksid ellu viidud partnerluse raames ja kohalike võimudega ja sellises ja ka kontekst, milles neid ellu rakendatakse, on väga tähtis. ma vabandan, mul on väike tehniline probleem siin. Un petit problème technique avec vous. Nous avons également de... Mais euh, äh, taotlesime ka, et neid reforme hakatakse ellu rakendama partnerluse raames erinevate valitsustasandite vahel. ja muidugi meil on väga hea meel selle üle, et e, me leia, et kajastamist on leidnud ka meie seisukohad teie arvamuse eelnõus väga tähtis on, et oleksid omavahel koordineeritud kõik meetmed ja Euroopa Liidu poolne rahastamine. ja tähtis on koordineerida oma tegevust, aga kuni siiani on selles osas piirdutud ainult sellega, et äh, kontrollitakse, et sama tegevust ei finantseeritaks kaks korda. ja viimane, viimane punkt. ja pärast aastat kaks tuhat kakskümmend kaks need rahastamise, rahastamis Äh, vajadust ei rahuldatakse ühtekuuluvusfondi raame äh,, arvelt. ja praegusel hetkel me peame ütlema, et me ei ole äh, suutelised vastama kõigile nendele küsimustele, sellepärast et komisjon ei ole siiani piisavalt informatsiooni andnud meile selle kohta, et kas me oleme olnud meie sees eesseisvate ülesannete kõrgusel. ja nelisada taotlust on saadud, äh, on selle on saanud sii-, selle hetkeni ja äh, saadaolevad vahendid ei ole selgelt piisavad. me teame, et tegemist on sellise reformiga, mida äh, viiakse läbi erinevates valdkondades ja strateegilistes valdkondades ja läbipaistvus ei ole piisav ja meie soovime, et avaldataks täiendavat informatsiooni struktuuride reformide rahastamispaketi kohta ja eriti just ka pärast kahe tuhande kahekümne teist aastat. ja tundub, et komisjon on juba ära otsustanud, et äh, see rahastamispakett läheb edasi ka pärast kahe tuhande kahekümne teist aastat regioonide komitee suhtub väga kriitiliselt sellesse reformiga ja seda väga mitmetel erinevatel põhjustel. et öö, ühelt poolt on tegemist abirahadega, mis tulevad liikmesriikide öö, eelarvetest ja tehnilisest abist, mis tuleb siis öö, tugiprogrammist. ja meie leiame, et öö, ei ole piisavalt öö, vahendeid selle öö, tugi, tugiprogrammi teenistuses, aga teisalt panustamine ei ole piisav ka siseriikliku või liikmesriikide tasandil. ja see toob kaasa veel teisigi probleeme, et tihti ei ole ka piisavat haldussuutlikkust, ei olda kursis reformide regionaalse ja siseriikliku mõjuga ja johtuvalt sellest, et soovitused jäävad lihtsalt liikmesriigi tasandile ja tihti ei viida neid äh, järjekindlalt ellu. Äh, komisjoni lähenemine on tsentraalne ülevalt alla ja tihti jäetakse kõrvale regionaalsed ametivõimud ja kohalikud, kohalik tasand ja väga tähtis on see, et ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamine oleks jagatud ja see on just see, mida meie rõhutame ja rõhutame ka seoses ühtevus, ühtekuuluvuspoliitikaga ja MFF-iga. ja väga tähtis on see, et me toetaksime struktuurireforme, aga just selliseid struktuurireforme, mis aitavad kaasa regionaalsele ühtekuuluvusele ja regioonide komitee esimesel veebruaril võttis ka omapoolse resolutsiooni vastu, milles me väljendame rahulolematust komisjoni ettepanekuga, kus räägitakse struktuurireformidest ja nende reformide läbiviimisest. ja selles resolutsioonis räägib regioonide komitee sellest, ka, et tal on tekkinud küsimus, kas struktuurireformid on vastavuses äh, lähemuspoliitikaga. ja väga tähtis on, et struktuurireformid aitaksid kaasa ka äh, erinevuste vähendamisele erinevate regioonide vahel ja haldus, mis peaks toetama struktuurireformide läbiviimist tihti tundub see meile ühtekuuluvuspoliitika renatsionaliseerimisena. ja väga tähtis on ka vaadata, et kuidas EFSI vahendeid ära kasutatakse sellel eesmärgil. meis tekitab muret ka veel see määruse muutmine praegusel hetkel, et see võiks kaasa tuua ka äh, õiguskindluse äh, halvenemise ja viivitused äh, ka EFSI programmide elluviimisel ja väga tähtis on, et komisjon võtaks meie arvamusi arvesse ja tuginedes kõigele sellele, on regioonide komitee tagasi lükanud komisjoni ettepaneku ja kasutab täiel määral oma õigus vaidlustada õigusakt Euroopa Liidu kohtus vastavalt protokollile number kaks äh, proportsionaalsuse ja lähimuse põhimõtete rakendamisest. regioonide komitee nimel mul on väga hea meel äh, meie omavahelise koostöö edenemise ja jätkamisele, aitäh! aitäh selle põhjaliku tutvustuse eest regioonide komiteele. nüüd saab sõna härra Palmieri, kes on selle teema kaasraportöör majandus- ja sotsiaalkomitees, palun. Grazie, signora presidente, grazie onorevoli membri. suur tänu, proua esinaine, suur tänu, mu daamid ja härrad meie komitee on saanud kaks taotlust, konsultatsioonitaotlust parlamendi poolt ja vastuseks koostasime me omapoolse arvamuse. ja mina olin kaasraportöör kolleeg Ivaskoga ja neljateistkümnendal märtsil võeti meie arvamus vastu ja vastamaks teie küsimusele siis meie toome oma arvamuses välja mitmeid soovitusi seoses komisjoni kahe ettepanekuga. ja need on osa üldisemast lähenemisest, mis puudutab vajadust täiendada, tugevdada Majandus- ja Rahaliitu selleks, et tagada suurem stabiilsus ja kodanike parem elujärg me oleme oma viimases pressiteates äh, räägime me ka öö, äh, samuti oma seisukohtadest, mis puudutab komisjoni ettepanekuid. ja see öö, äh, dokument on teie käsutuses siin saali sissepääsu juures. seal me räägime üldisest eesmärgist, struktuurifondidest ja sellest, mis on liikmesriikide jaoks kõige tähtsam kõige tähtsam on, et liikmesriigid tagaksid partnerluse põhimõtte rakendamise ja kaasaksid äh, kõik erinevad osapooled nendesse struktuurireformidesse. ja väga tähtis on, et võetakse arvesse käitumisjuhendid just partnerluse osas, nii nagu see on paika pandud äh, struktuurifondide raames ja investeerimisfond raames, selleks, et tagada tõeline partnerlus. meie oleme teinud ettepaneku koostada äh, teatud standardid või normid, et kuidas liikmesriikidele, äh, kuidas hinnata liikmesriikide abikõlbulikkust, kas on kaasatud äh, kodanikuühiskonna esindajad ja nii edasi. meie leiame, et väga tähtis on kõigi osapoolte äh, kaasamine. ja sellest rääkis ka proua Maletitš juba. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, ligikaudu kakskümmend miljonit eurot esitati kuueteistkümne liikmesriigi poolt äh, taotlused peaaegu kaheksakümneks miljoniks euroks. me suhtume väga positiivselt selle, nende programmide rahastamisvahendite suurendamisse. aga arvestades, arvesse tuleb võtta ka seda, kui palju on suurenenud taotluste arv ja väga tähtis on, et me kuidagi ei kahjustaks teisi rahastamisvahendeid, aga ja sellest rääkis ka juba proua Tomatšitš. ja arvestades seda, et nõudlus on tunduvalt suurem kui pakkumine, siis komisjon on teinud omapoolsed ettepanekud, kuidas rahalisi vahendeid jagada, kuidas valida projekte, kuidas reformiproovi puudutavaid projekte. majandus- ja sotsiaalkomitee äh, on öelnud välja ka oma seisukoha, mis puudutab valikukriteeriumeid. Need reformid, mis, mida toetatakse, peavad olema vastavuses ka Euroopa Liidu üldiste eesmärkidega ja väga tähtis on ka ulatuslik äh, järelevalve, kontroll ja hindamine. ja väga tähtis on just konkurentsivõime pool, tööhõive, erinevate teenuste ellukutsumine läbi mille me suudame parandada ka haldusjuhtimist ja tagada kvaliteetse halduse. lõpetuseks tahaksin öelda seda, et struktuurireformide tugiprogramm ei puuduta mitte ainult Euroopa Liidu poolset finantseerimist sest liikmesriigid peavad ka omalt poolt tegutsema. ja sellega seoses tahaksin ma rääkida nendest vahenditest, mis on mõeldud nendele riikidele, kes ei ole veel euroala liikmed väga tähtis on suhtuda erilise tähelepanuga euroala laiendamisse ja aidata riike, kes soovivad euroalaga ühineda ja nende riikide jaoks, kes ei kuulu euroalasse, peab olema Euroopa Liidu tasandil paika pandud süsteem, kuidas oleks võimalik omavahel jagada häid tavasid ja kogemusi. suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu! suur rõõm oli kuulata Majandus-Sotsiaalkomitee ja regioon, regioonide komitee esindajaid ja nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni esindaja proua McCarthy või kas keegi teine võtab sõna uh,? Thank you very much uh,, madam chairman for giving me the floor. aitäh, et mulle sõna andsite. paar märkust minu poolt. kõigepealt tahaksime tänada raportööri selle raporti eelnõu ja resolutsiooni eest, mis puudutavad muudatusi tugiprogrammi rahastamispaketis. meil oli hea kuulda, et üldiselt on toetus olemas, aga täpsustaksin paari teemat seoses muudatusettepanekutega. me oleme üritanud nii vähe muuta kui võimalik, miks seda põhjusel, et määrus alles eelmise aasta mais võeti vastu, seega see isegi veel ei kehti, me ei hakka liiga, ei taha liiga palju muutma hakata, sellepärast et arutelud määruse vastuvõtmise osas olid pikad erinevate artiklite lõikes, seega muudatusettepanekutes piirduma ainult sellega, mis on tõesti vajalik ja meie arvates oli vajalik eelarvet laiendada kaheksakümne miljonini, kuna seisime silmitsi kasvava nõudlusega struktuurifondide poolt ja teisalt tahtsime Äh, toetada ka eraldi mitte euroala riike, et nad saaksid liituda eurotsooniga. kuulsime palju majanduslikust vastupidavusest ja see oli üks peamisi põhjuseid, miks me keskendume just mitte euroala riikide toetamisele. nagu te teate, pärast majandus- ja rahanduskriisi oli selge, et liikmesriigid ei olnud piisavalt Äh, keskendunud sellele, et kriisiga toime tulla, et institutsioonid oleksid piisavalt vastupidavad ja see puudutab eriti mitte euroala riike. Nad peavad selleks valmistuma, et liituda ja nii palju siis taustast. meil oli hea meel kuulda, et rahastusettepanekut toetatakse tooksime välja ka selle, et mitmed teemad, mis siin täna tõstatusid, neid juba käsitleti struktuurireformi aruteludel. ja seal jõudsime kompromisslahenduseni selles osas kuidas olla oma lähenemises piisavalt kaasavad. see ülesehitus meie lähenemise puhul on see, et me soovime tõhusat meedet, mis toimib hästi. praegusel hetkel omavalitsuste jaoks on selles ka kindlad reeglid ja need on koos kooskõlas struktuurifond määruse artikliga kaks ja see puudutab toetust riigiasutustele, sealhulgas kohalikele omavalitsustele. seega see on ära toodud juba esialgses ettepanekus. avalik, riigivõimu toetamine, avaliku halduse toetamine ka meie hindame seda, sest see on väga suur osa meie tööst ja liikmesriikide poolt on ka seal selle järele nõudlus väga suur. me võime tuua näiteid tehtud tööde kohta, kui soovitakse, et äh, näidata, millist toetust on praeguse meetme kaudu pakutud praegusel hetkel hindame toetust, mida siin täna väljendati ja ootame edasisi arutelusid sel teemal. aitäh, proua Tomatšis, kas tahate ko arutelu kokku võtta? aitäh, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes arutelul osalesid ja eeldan, et hea koostöö jätkub ka dokumendi viimistlemisel. suur tänu, nagu ma ütlesin, siis esimene arvamuste vahetus toimus täna, meil oli laiem arutelu partneritega, kõik variraportöörid olid siin, majandus-sotsiaalkomitee esindajad, regioonide komitee esindajad regionaalarengu komisjoni jaoks on tegemist kiireloomulise teemaga, ma toetan proua Kreili, on tõesti oluline seda ettepanekut toetada, kui me tahame tulemusi ja mõju näha. seetõttu tegime järgmise ettepaneku ajakava osas. muudatusettepanekute tähtaeg on esmaspäev, neljateistkümnes mai päeva lõpuks ehk siis kella viieks. ja hääletus toimub kahekümnendal juunil meie koosolekul. valmistage siis muudatusettepanekud ette, aitäh raportöörile, aitäh kõikidele osalejatele, kes panustasid arutelusse. nüüd lähme edasi, järgmine punkt, nagu ma ütlesin käsitleme järgmisena Maailmapanga teemat, nüüd on meil arvamuste vahetus Maailmapanga esindajatega, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika edasise rakendamise prioriteete ja lähenemisviise. maailmapank koostab raportit pealkirjaga Mõeldes mahajäänud piir, mahajäänud piirkondade ümbermõtestamine, kus lähtutakse teguritest, mis soodustavad majanduskasvu või süvendavad mahajäämust. tervitaksin siin härra Podivinki, ma ja härra Thomas Farrow Maailmapangast loodan, et enam-vähem hääldasin teie nimesid õigesti. tere tulemast Regionaalarengu Komisjoni. kahe peale kokku on teil kõneaega kakskümmend minutit ja siis toimub arutelu ja kindlasti on kuulajatel ka küsimusi. nii et äh, härrased, palun, teil on sõna. aitäh. mina olen Kristjan Puudevik ja vastutan äh, Maailmapanga töö eest kaasava majanduskasvu teemal. Mm, mitu aastat tagasi tulime välja mõistega ja analüüsisime, näitasime, et Euroopas on äh, toimunud äh, lõhede vähenemine kõige kiiremini ja nüüd öeldakse, et see Euroopa mudel enam hästi ei toimi. üks valdkondi, mida me vaatame, on regionaalne ühtekuuluvus ja selle raames tutvustab tehtud tööd ka Toomas Ferro, minu kolleeg. täna tutvustame raportit, mis või tööd, millega alustatakse mai alguses ja meid tõesti huvitab arvamuste ja seisukohtade vahetus siin täna, sest me äh, leiame, et saame pakkuda oma perspektiivi selle kohta, mis toimub Euroopas, aga globaalselt on oluline aru saada, milline on olukord Euroopa Liidus. nüüd annaksingi sõna kolleegile sel teemal. Very much, Christian, and thanks for having us here today. So let me, let me just start off with a, a picture, see if I can. aitäh, mul on suur rõõm siin täna olla, vaatame, kas tehnika toimib see on SKT isiku kohta üle Euroopa. ilmselt keegi ei üllatu. kõik teate, et majanduslik äh, heaolu või tulemuslikkus ei ole üle Euroopa võrdselt, tootlikkus ei ole levinud võrdselt, ega me ei eeldakski, et igal pool oleks olukord äh, ühel tasandil, aga see, sellel on teatud tagajärjed, poliitiline, sotsiaalne ühtekuuluvus, juhul kui piirkondades on majanduslik tegelikkus väga erinev ja see äh, mõjutab ka majandust tervikuna suured erinevused tulemuste osas regiooniti alahindavad äh, Euroopa Liidu majanduslikku tulemuslikkust tervikuna. nagu Kristjan ütles, siis Euroopa lähenemismasin või mudel töötab, aga ta seisab silmitsi teatud probleemidega. siin me näitame lõhede vähenemist. kui joon läheb alla, siis toimub lähenemine või lõhede vähenemine. kriisi alguses äh, roheline joon näitab riigi tasandit, kollane näitab regiooni tasandit, aga kriisiga selline lähenemine lõppes ja alles nüüd me näeme, et äh, lähenemine on jälle hakanud toimuma. oranž joon näitab, milline on olukord riigis sees ja ehk siis struktuurilised äh, arengud toimuvad, linnastumine, tehnoloogia, tegevus keskendub ja koondub teatud piirkondadesse ja ilmselt see trend ka jätkub. paar aspekti, mida käsitletakse ka Growing United raportis, mis tõenäoliselt avaldavad sellele trendile väga suurt mõju me oleme kõik palju kuulnud robotite tehnoloogia rollist, et nad võtavad töökohad ära. sellised protsessid on kestnud juba pikka aega ja viimase paarikümne aasta jooksul oleme näinud, kuidas äh, äh, manuaalsed töökohad on vähenenud äh, ning mõju avaldab see oskustöölistele arengutele tehnoloogia valdkonnas ja sellel on omakorda teisesed mõjud, sellepärast et isikud, kellel on kõige paremad oskused, kes tehn-, tegelevad tehnoloogia valdkonna arengutega, ka nemad on keskendunud teatud piirkondadesse. siin raportis me räägime just mahajäänud piirkondadest mis toimub ühtekuuluvuspoliitika lõikes. siin on kahetine mahajäämus. ühtekuuluvuspoliitika valguses loodi mahajäänud piirkondade algatus, kõigepealt madala sissetulekuga piirkonnad, kes on maha jäänud, ehk siis äh, vaesemad piirkonnad Äh, ida, lõunaosas ja siis idaosas ja madala majanduskasvuga piirkonnad, mis on siis lõunaosas, Lõuna-Euroopas pigem, aga väga suur erinevus on äh, ka nende piirkondade siseselt võrreldes näiteks Poolat ja Bulgaariat kui me vaatame, millised on olnud majanduskasvu trajektoorid varasemalt ja kui me nüüd võrdleme, milline oleks olukord aastaks kaks tuhat kakskümmend viis, piirkonnad, kus praegu on madal sissetulek, siis äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend viis võib-olla olukord veelgi hullem. kuidas sellest Äh, keskmise sissetulekuga lõksust nii-öelda välja saada, see on põhiküsimus. ja ühtekuuluvuspoliitika tõeline väljakutse järgmise äh, rahastamisprojekti raames on just vältida sellist keskmise palga või keskmise sissetuleku lõksu kui me vaatame just madala majanduskasvuga piirkondi, siis keskmise palga lõks puudutab just tootlikkuse tõstmist, aga ka samal ajal töökohtade loomist. vasakul näeme madala kasvuga piirkondi, keskel on madala sissetulekuga piirkonnad, seal majandus kasvab, tööpuutus natukene väheneb, aga majandus madala kasvuga piirkondades äh, tootlikkus, tootlikkuse kasv on vähene ja töökohad vähenevad märkimisväärsemalt. see on üks peamisi väljakutseid ja nagu me raportis ka ütleme, poliitika valikutel raames on oluline, et neid majandusi arendataks, eh, et nad oleksid, tegeleksid valdkondadega, milles saab, mis soodustavad kauplemist. enne kui liigun järgmise teema juurde, tahtsin veel rõhutada, et mõningad väljakutsed on mõlemate piirkondade jaoks sarnased ei saa öelda, et madala sissetulekuga piirkondadel läheks hästi. ja lähenemine ka aja jooksul aeglustub, aga me ka näeme, et töökohad vähenevad, isegi kui on äh, kiire majanduskasv. eriti puudutab see naiste äh, osalust tööturul ja neil on naised tööhõives esindatud umbes kümnendiku võrra vähem. ning võrreldes mahajäänud ja mitte mahajäänud piirkondadega on see erinevus isegi suurem seega oluline on toetada nii majanduskasvu ja see omakorda avaldab ka sotsiaalset mõju. SKT inimese kohta. ja siin on ära toodud sotsiaalarengu indeks, sotsiaaltulemid, tervishoid, elukvaliteet, oskused, ligipääs teabele ja nii edasi. ehk siis võimalused isikutele areneda. ja nagu me näete, näeme, siis äh, rohelisega on ära märgitud äh, mahajäänud piirkonnad. kui piirkonnad arenevad, muutuvad rikkamaks, siis ka tulemused paranevad, aga juba nende tulemuste parandamine avaldab piirkonnale positiivset mõju seega küsimusi ei saa lahendada ainult lähtudes majanduslikust perspektiivist, ühtekuuluvuspoliitikal peab olema ka sotsiaalne mõõde. eesmärkide saavutamisel ei saa lähtuda ainult SKT-st isiku kohta. üks eesmärk puudutab majanduspotentsiaali ja töökohtade loomist ja teiseks äh, võimaluste võrdsus, sotsiaalprogressi mõõde, isikud ja ettevõtted, sõltumata sellest, kus nad asuvad, et neil oleksid võrdsed võimalused äh, areneda. ma ei hakka seda põhjalikumalt käsitlema, aga see majanduspotentsiaali mõte ei ole midagi uut, see on olnud osa ühtekuuluvuspoliitikast juba algusest peale. eelmisel perioodil Parkeri raportis käsitleti seda samamoodi. mida see tähendab siis äh, poliitika jaoks koha peal, see on juba keerulisem mida meie teeme, on, me loome majandusmudeli, kus me mängime läbi, mida see võiks tähendada siis SKT lõpp, õppes ja me vaatame erinevaid aspekte inimkapitali, asukohta ja füüsilisi ning sektoriaalseid külgi. see on võimalus analüüsida, mida me eelda-, millised võiksid olla eeldatavad tulemused piirkonnas ühe programmiperioodi jooksul ja ühtekuuluvuspoliitika jaoks tahaksime saavutada kahte asja. esiteks vaadata, millised on nende eelised, et neid võimalusi võimalikult hästi ära kasutada ja samal ajal soodustada nende võimaluste suurendamist ka pikemas perspektiivis. esimesel kaardil praegu on majandusmudeli tulemus rohelise ja rohelisega on ära toodud kõige rikkamad piirkonnad ja äh, lillad toonid on siis kõige vaesemad piirkonnad. ja selline kaart on praegust olukorda arvestades üsna adekvaatne ja nüüd teisel kaartil on ära toodud majandusmudel, mis näitab, milline olukord võiks olla. kui nüüd vaadata üle Euroopa, siis on ligi sada piirkonda, kes oma potentsiaali täiel määral ära ei kasuta. ehk siis, kui nad kasutaksid oma potentsiaali ära, siis nad tõuseksid umbes üheksa protsenti. seega me näeme, et mitmed piirkonnad Euroopas võiksid olla edukamad, kui nad praegu on. teiseks, kuidas suunata ühtekuuluvuspoliitika prioriteete. vaatate näiteks Bulgaariat ja Rumeeniat omavahel, mudel ütleb, et Bulgaaria teatud piirkondades on väga suur potentsiaal saavutada palju rohkemat, aga paljudes Rumeenia regioonides mm, tuleb äh, alles võimalusi looma hakata, kui me tahame pikaajalist majanduskasvu ja Itaalia puhul on olukord sarnane. ehk siis regioonid peavad äh, tegema mõlemad, kasutama ära neid võimalusi, mis neil on ja samal ajal mõtlema ka pikemas perspektiivis, mis valdkondi arendada. seega me peame analüüsima ühtekuuluvuspoliitikat alati pikas ja lühikeses perspektiivis mida see tähendab siis prioriteetide seadmise mõistes? siin oleme ära toonud ka skeemi, mille, mida me raportis kasutasime. ühtekuuluvuspoliitika üritab saavutada mitmeid asju. praegu keskendutakse nutikale spetsialiseerumisele, ettevõtetele, ja sellega tuleb edasi minna, aga meie ütleme, et võib-olla tuleks rohkem keskenduda ka e, sektori ülestele teemadele, mis tõesti aitavad eeliseid luua piirkonnale. me räägime viiest peamisest poliitika valdkonnas, makrokeskkond, ärikeskkond, linnastumine, oskused, aga ka institutsioonid või asutused. ja ühtekuuluvuspoliitika peab äh, nendele valdkonnale kes-, valdkondadele keskenduma ja see on loomulikult seotud ka teiste poliitikate ja meetmetega, rahastusvõimalustega. lõpetuseks veel need poliitikavaldkonnad. kõigepealt ärikeskkond. me rääkisime äh, sellest, kui oluline on madala kasvuga piirkondades keskenduda kauplemissektorile. siin, mis on takistused, et nad eh, sinna liikuda ei saa? madala kasvuga riikides on ka ettevõtted väiksemad, mis tegelevad äh, teatud valdkondadega. maailmapangal on oma indikaatorid, kui me vaatame regionaalset tasandit, siis ärikeskkonna kvaliteetsus on ka riikide siseselt väga erinev piirkonniti ja ärikeskkonna parandamine avaldab märkimisväärset mõju ka ettevõtte tasandil majanduskasvule, investeeringutele, tulemuslikkusele. seega regionaalset ärikeskkonda tuleb parandada. teiseks linnad. siin on Rumeenia kaart. lillaga on ära toodud kõik linnad, kus on vähemalt kolmkümmend tuhat elanikku ehk siis äh, rahvastik on kogunenud äh, teistesse linnadesse või väiksematesse linnadesse ja väiksemad linnad on väga suur, neil on väga suur potentsiaal, mida samas ära ei kasutata piisavalt. ühtekuuluvuspoliitika kuigi juba rõhutakse linnadele, saab ära teha veelgi rohkemat. ja keskenduda tuleks just erinevuste vastu võitlemisel. see on seotud loomulikult linnastumisega, aga linnad peaksid olema ka need keskused, mis suudavad mahajäänud piirkondi edasi arendada siin on PISA tulem, PISA testi tulemused aastast kaks tuhat kaksteist. rohelisega on kõik Itaalia piirkonnad, kollasega on teatud äh, riigid lihtsalt võrdluseks. ja võib-olla Itaalia olukord on natukene dramaatilisem kui mujal, aga see näitab selgelt, kui suur on erinevus Itaalias regiooniti. Itaalia edukamad piirkonnad on samal tasemel edukamate Euroopa riikidega ja kõige madalamad piirkonnad või kehvemini läinud piir, piirkonnad on samal tasemel ka mahajäänud riikidega Euroopas. seega ähm, konkurentsivõime tuleb ka siin mängu, oluline on keskenduda oskustele, aga küsimus ei ole ainult keskhariduses äh, ja Ähm, kutsehariduses, vaid ka pika, pikemaajalises ähm, poliitikas. ja viimane slaid, ähm, teema, mida ei ole võib-olla nii kerge sõnastada. me räägime sellest nii Euroopas kui ka üle maailma, Maailmapangas samamoodi. sest, ja aga me ei oska seda kuidagi lahendada. me räägime institutsioonidest institutsiooniti on väga suuri erinevusi Euroopas, olukorra parandamiseks on suur potentsiaal ja kui kõik piirkonnad, kui kõik piirkonnad suudaksid regioonis oma olukorda parandada, oleks see muudatus Euroopa tasandil märkimisväärne. raportis me ei räägi mitte ainult äh, riigiasutustest, vaid ütleme, et ühtekuuluvuspoliitika peab olema suunatud regioonidele veelgi rohkem. abi ei ole sellest, kui minusugused inimesed äh, kirjutavad äh, toredaid raporteid või sellest, kui tingimused ühtekuuluvuspoliitika projektide jaoks on väga ranged. muudatused tekivad siis, kui üks piirkond, kohalik omavalitsus on otseselt seotud seotud projektide väljaarendamisega, aga ühtevuskolit-, ühtekuuluvuspoliitika kaudu saab pakkuda oskuste arendamist, selget toetust ja tundub, et äh, sinna suunas asjad ka liiguvad. ja võib-olla tuleks seda osa ühtekuuluvuspoliitikas veelgi tugevdada raport tuleb välja lähinädalatel. meil on ka raport nimega Growing United, avaldati paar kuud tagasi ja võib-olla tasub ka seda lugeda. suur tänu! For... aitäh selle väga huvitava ettekande eest. kas meil on siin üks kolleeg, kes sõna soovib, kõigepealt härra Van Nistelrooy. suur tänu selle info eest, ma jäin küll esimesest ettekande osast ilma, aga kui te räägite siin näiteks oskustest ja ettevõtluskeskkonnast ja nendest suurtest teemadest, siis minule on jäänud mulje, et see on justkui seotud Euroopa poolaastaga, riigispetsiifiliste soovitustega ja mitte niivõrd ühtekuuluvuspoliitikaga praegusel kujul. see ei ole pigem praeguse äh, ühtekuuluvuspoliitikaga seotud, vaid pigem teadmistega, energiapoliitikaga ja nii edasi seega see kõik lisandub veel ühtekuuluvuspoliitikale. vahest ütlete veel paar sõna nendest struktuursetest äh, muutustest, mida Euroopa Komisjon soovib liikmesriikides läbi viia. kas neid erinevaid asju saab ka ühendada? oleks väga tore, kui nad mõlemad on, eksisteerivad, kuigi võib-olla on reaalsuses tõenäoline selline vahevariant, mida teie arvate? mil- äh,, kumb on siis olulisem, kas majandusarengupoliitika või regionaalpoliitika? aitäh, proua Maletitš! We will collect, I am sorry, we will collect the, the comments and questions. vabandust, me kogume küsimused ja kommentaarid kokku ja siis vastate üheskoos. proua Maletitš, aitäh, suur tänu ka selle ettekande eest! mul on väga hea meel, et veel üks uuring näitab, et ühtekuuluvuspoliitika tegelikult on toonud ka tulemusi. oluline on see, et need erinevused liikmesriikide vahel vähenevad. aga te näitasite ka väga hästi seda, et erinevused ka suurenevad liikmesriikide sees, igas liikmesriigis seetõttu mulle meeldis väga see, mida te rõhutasite seal lõpus, et arengustrateegiad peaksid olema välja töötatud koha peal, neile peaks antama tehnilist abi läbi ühtekuuluvuspoliitika instrumentide ning minu küsimus on sellega seotud. ning te mainisite ka tarka spetsialiseerimist sageli aga selles valdkonnas öö, pigem tegutseb keskvalitsus, seda otsustatakse riiklikul tasandil ning regioonid ja kohalikud omavalitsused seal nii väga ei osale. ning täpselt nagu te ütlesite, me peaksime arendama seda spetsialiseerumist just alt ülespoole, et meil oleks kaasatud kohalikul tasandil kõik osapooled, et me teeksime kohapeal koostööd omavalitsuste, ettevõtjate, teadusasutuste, vabaühenduste, põllumajandussektoriga, ehk siis, et kohapeal inimesed saaksid otsustada, mis on nende potentsiaal ja kuidas me siis saame seda edasi arendada vastavalt targale nutikale spetsialiseerumisele. aga seda tuleks teha ka koos naaberpiirkondadega ja nii saavutaksime me tugevama ühtekuuluvuse. kas te pidasite ka seda silmas oma ettekandes ning edasi, see on seotud sellega, mida härra Van Nistelrooy ütles, seoses struktuurireformidega. sest me ei saa ju ühtekuuluvuspoliitikas õigeid tulemusi tee ei, kui me ei reformi süsteemi tervikuna. aga kuidas tõesti kõike omavahel õigesti ühendada? aitäh, proua Kreel! aitäh, proua esinaine! ma ei ole väga üllatunud sellest, et haridus, koolitus maajäänud piirkondades on väga olulised faktorid mind huvitaks, mida te arvate, kas siis peaks kasutama ära ka ESF-i ja EFRA öö, öö, kombineerimist tulevases ühtekuuluvuspoliitikas selleks, et öö, hariduse ja koolituse arendamine oleks võimalikum, mis on teie soovitus siin? ning teine küsimus, te ütlesite, et mahajäänud piirkondades on oluliselt kõrgem just naiste tööpuudus võrreldes meestega, aga kui ma nüüd üld-, aru saan, siis nendes piirkondades on ka üldine tööpuudus dramaatiliselt kõrgem kui teistes piirkondades. ma ei sooviks siin öö, meeste ja naiste vahel suurt vahet teha, see puudutab neid mõlemaid aga näiteks Ida-Saksamaalt tean ma, et kui meil toimus pärast taasühendamist ümberstruktureerimisprotsess, siis paljud naised ja nii lihtsalt oligi, et paljud naised vabatahtlikult jäid töötuks, et nende mehed ei kaotaks tööd. sest mehed ei, kannatavad seda palju vähem, kui nemad jäävad töötuks ja kui me hakkame nüüd äh, naisi eraldi toetama tööturul, siis kas äh, see pigem ei teravda äh, tööpuudusprobleemi või kuidas see süsteem, kuidas seda peaks parandama? millised oleks eelised minu arvates öö, peaks äh, see selline lähenemine kaasa tooma ikkagi selle, et meil on tõesti korralikult toimiv äh, tööturg, ma ei ole ju absoluutselt vastu sellele, e, et mehed ja naised on võrdselt kaasatud tööturgu, aga kuidas te e, arvate, et e, regioonid saaksid kaasa aidata sellele, et naised oleks rohkem kaasatud tööturule? aitäh, härra Vokovitš aitäh! suur tänu ka selle ettekande eest. ning see võib tõesti meid aidata meie tulevases töös. see näitas mulle väga selgesti seda, milline ühtekuuluvuspoliitikas olukord praegu on. kui me järgmistel kuudel räägime tulevasest ühtekuuluvuspoliitikast, siis loodetavasti peame silmas ka seda ettekannet. ning seda peaks arvesse võtma ka inimesed, kes panevad paika eelarvet, sest ühtekuuluvus on oluline nii kõrgema kui madalama SKT-ga piirkondades. ma nõustun täiesti sellega, et regionaalarengu puhul on väga tähtis, et arengupoliitika põhineks see, selle piirkonna äh, eripäradel et piirkondadel oleks äh, oskused, mis tulenevad äh, nende eripäradest, tuleb silmas pidada lähimuspõhimõtet. samuti on oluline teie ettekandes see, et te keskendute oskustele. me peame õhutama äh, haridussüsteeme ka töötama nende muutuste toetamisel kui vaadata meie haridussüsteeme ning tööpuudust, siis kõige kõrgem tööpuudus on seal, kus äh, seosed äh, haridussüsteemide ning haridus äh, ja ettevõtluse vahel on kõige nõrgemad. seda sageli alahinnatakse. samuti on väga tähtis see, et kui me üritame leida vastuseid sellistele väljakutsetele, siis tuleb kasutada ühtekuuluvuspoliitikat kui äh, muutuste mootorit erinevates liikmesriikides ja regioonides, aga mul on ka paar küsimust teile linnastumise kohta. Teie raportist võib lugeda, et linnad peaks justkui olema arengumootoriks. minul on siin sellega teatud probleeme. kui me nüüd unustame siin maapiirkonnad ja unustame ka digitaaloskuste levetamise maapiirkonda, kaasa arvatud IT-süsteemid ning lairivaühendused, siis meie probleemid pigem süvenevad. Needsamad probleemid, mida me Euroopas praegu juba näeme, nimelt et inimesed kolivad linn, maalt linna et nad kolivad vaesematest piirkondadest rikkamatesse, et nad kolivad vaestest riikidest rikastesse. minu arvates peaksime me sellele tähelepanu pöörama ning me peame tõesti ühtekuuluvusfonde äh, investeerima sinna, kus äh, ollakse arengus maha jäänud, sest muidu tekivad meil suured probleemid ka hiiglaslikes linnastutes äh,, ja seal on neid probleeme palju raskem lahendada ning meil on selleks palju rohkem raha vaja, kui võrreldes sellega, mida meil praegu on vaja maapiirkondade arendamiseks. aitäh! ja väga hea oli kuulda Maailmapanga arvamust konvergentsi kohta. paljud teised institutsioonid maailmas ei jaga Euroopa lähenemist äh, selle konvergentsi küsimuses. maailmapank on sageli öelnud väga selgelt, aga et äh, see konvergents on väga tähtis. mul on küsimus. kui ma nüüd õigesti aru saan, siis siin rõhutati NATS kolme ja keskmise suurusega linnasid me ootame alati teistelt institutsioonidelt ka ettepanekuid. kas te siis arvate, et me peaksime keskenduma nat- kolmele, et me peaksime muutma oma lähenemist, äh, peaksime unustama nat- kahe ja keskenduma ikkagi keskmise suurusega linnadele, sest nemad mängivad olulist rolli äh, meie majanduskasvus äh, nelikümmend protsenti vist oli siin mainitud, kas see on teie analüüs või lihtsalt või, või päriselt ka ettepanek? Thank you very much, Miss Bresso. aitäh, proua Bresso. Eh, grazie, president. Eh, suur tänu, proua esineja. ma tahtsin kõigepealt vabandada, sellepärast et ma ei olnud koosoleku alguses kohal aga väga tähtis oleks see, et see uurimus oleks meil internetis kättesaadav, et me saaksime sellega tutvuda aga üks mõte ja üks küsimus, piirkonnad. vähem arenenud piirkonnad. tavaliselt on tegemist piirkondadega sellistes riikides, kus eh, piirkondade arengutase on väga erinev. et äh, ühes samas riigis võib olla arenenumaid piirkondi ja vähem arenenumaid piirkondi. aga nüüd, mis puudutab neid riike, kus on äh, väga erineva arengutasemega piirkonnad, kus palgatase, äh, sotsiaalkaitse tase on erine-, väga erinev kus on väga suured erinevused ka avaliku se sektori teenuste vahel. ja johtuvalt kõigest sellest tegelikult satub ohtu ka nende piirkondade konkurentsivõime. aga vastavalt eh, Euroopa Liidu riiglitele ei ole võimalik selline diferentseeritud lähenemine eh, liikmesriikidele ja erinevatele piirkondadele. kasutatakse ikka klassikalist lähenemist, aga mida, mis oleks teie ettepanek? sest äh, ei ole mitte mingisugust kahtlust, et äh, näiteks Itaalia ajalooline probleem on see, et äh, väga madal või väga ulatuslik mustalt töötamise tase, et seda, seda näitab meile ka statistikat. edasi see, mis puudutab naiste aktiivset tegutsemist ühiskonnaelus, ka sellel on oma ajaloolised põhjused. Need on kõik erinevad probleemid, mis tulenevad kultuurse, kultuuri taustast ja aga sellised probleemid, mille jaoks äh, on väga tähtsad just selline tingimuslik lähenemine ja erinev lähenemine. Merci, madame la présidente. Je, je, je... suur tänu, proua esinaine, ma oleksin tahtnud sõnavõtjale esitada ühe küsimuse. kõigepealt tänan kogu selle informatsiooni eest, mis te meile edastasite. et mis puudutab seda teemat, siis tegemist on tõesti prioriteetse teemaga, ma tean, et teie institutsiooni eesmärk on anda laenusid riikidele, kes on raskes olukorras, arenguriikidele. Te tõite Rumeenia näite siin, aga ma tahaksin teada, kas lõunapoolsed riigid, Kariibi mere riigid, näiteks Haiti, kes on äh, väga, samuti väga raskes olukorras olnud, et kas te olete ka neid abistanud ja milline on praegusel hetkel olukord pärast öö, äh, kõike seda, mis Haiti on pidanud üle elama, maavärin ja nii edasi, et kas teil on mingi eriline lähenemine nendesse, nendele riikidele? Well, no more questions, these rohkem küsimusi ei ole Need olid regikomisjoni saadikute küsimused. Neid oli palju ja väga erinevaid, seega oo, oh, vabandust, üks küsimus veel, härra Robert. E, aitäh, proua esinaine, sõna andmast. Te lihtsalt ei pannud tähele, et ma juba varem tegelikult näit-, andsin märku mul on paar mõtet, paar kommentaari ja paar küsimust. olukord liikmesriikides on erinev, neid ei saa panna ühele tasemele. mõned on väiksemad, mõned on suuremad, mõnes on mitmeid regioone, mõnes mitte ühtegi, mõned on paremini arenenud kui teised. meie ajalugu on erinev ning ka meie lähenemine ning küsimuste esitamine on erinev. suur tänu teie ettekande eest, ma ootan teie töö tulemusi ning ma olen rahul sellega, et teie arvates on Euroopa ühtekuuluvuspoliitika positiivne. Euroopa Liit on kõige suurem ühtekuuluvuspiirkond maailmas. ühtekuuluvus äh, äh, ühtlustamine tähendab, et ühtekuuluvus on olnud edukas. minu küsimus on spetsiifiline, minu kodumaa ning ka teised Balti riigid ja Malta, meil ei ole regioone, mina olen pärit Leedust. kas te arvate, et see äh, aeglustab äh, äh, ühtekuuluvuse saavutamisest, kas see on positiivne või negatiivne faktor? tavaliselt riigid, kus regioone ei ole, seal ainult pealinnad arenevad kiiresti ning seetõttu suureneb äh, väga ebavõrdsus riigi sees. Äh, vahel äh, muud piirkonnad võrreldes pealinnaga erinevad kolm-neli korda veel üks küsimus. Te võrdlesite riike vastavalt SKT-le. kas te arvate, et SKT on öö, ähm, piisav äh, võrdlusmõõdik? võtame näiteks riigi, mis on saavutanud seitsekümmend viis protsenti Euroopa Liidu keskmisest see on see reegel, milles on Euroopa Liidus kokku lepitud. seitsekümmend viis protsenti näitab, et regioon või riik ei ole enam vaene. aga sissetuleku tase selles riigis võib olla kolm korda madalam kui keskmiselt. ehk siis kas SKT on piisav võrdlusmõõdik, võib-olla peaks arvesse võtma ka sissetuleku määra. inimesed tunnevad otseselt ju sissetulekut, seda raha, mille nad kätte saavad kolleeg juba mainis ühtse põllumajanduspoliitika rolli ühtlustava jõuna. mina soo-, küsiksin sarnase küsimuse. ÜPP on tohutult suur programm, mis on ka ühtekuuluvusvaldkonnaga seotud, mida teie sellest arvate? ning viimane küsimus kas te arvate, et olemasolev praegune ühtekuuluvuspoliitika on optimaalne või te arvate, et me peaksime kiirendama ühtekuuluvust ning selle jaoks tuleks äh, sisse tuua veel uusi faktoreid? et me ei peaks rääkima ainult ettevõtluskeskkonna parandamisest või institutsionaalsest struktuurist. võib-olla peaks kasutama Junckeri kava siin seegi aitaks parandada ühtekuuluvust. Euroopas on teatud piirkondi, mis kubisevad ettevõtetest ning neil on palju probleeme näiteks reostuse ja keskkonnaga, võib-olla selles kontekstis tuleks ka leida uus lähenemine. härra Hetman, palun vastake. Pani przewodnicząca, obiecałem, że zadam krótkie pytanie. aitäh, proua esinaine, ma luban, minu küsimus on väga lühike mind väga huvitas see ettekanne. kuulasin tähelepanelikult seda ettepanekut, et ääremaalse, äärepoolsemad piirkonnad peaksid investeerima ettevõtluskeskkonna parandamisesse, institutsioonide arendamisesse. aga mul on autoritele ka küsimus, kas te olete mõelnud järgmise küsimuse vastuse peale sest ma tean oma kogemustest, et on teatud perifeerseid piirkondi, mis on olnud sellised juba üle kümne aasta, on saanud kasu ka ühtekuuluvuspoliitikast ning mul ei ole mingit kahtlust, et see on kõige parem asi, mis nendega, neil, nendega on juhtunud, aga teised piirkonnad urbaniseeruvad, nad toetuvad os-, toetavad oskuste arendamist, loovad paremat ärikeskkonda ning ehitavad üles institutsioone, aga nad on endiselt maha jäänud. kas te olete mõelnud, miks see nii on läinud? aitäh! Thank you! These were aitäh! sellised olid siis küsimused regi-, komisjoni liikmetelt. kui teil on mingit täiendavat infot lisaks tehtud ettekandele, siis äh, väga kuulame huviga teie vastuseid. suur tänu nende suurepäraste küsimuste eest. paari minutiga ma ei suuda neile piisavalt vastata. vastan mõnele, sest kõiki käsitleda ei jõua. nüüd viimane küsimus. selle kohta, et Äh, kõik piirkonnad teevad justkui, mõned piirkonnad teevad justkui kõike õigesti, aga ikka nad on maha jäänud. tegemist on äh, dünaamilise protsessiga ja sõltub, kus täpselt protsessis asutakse. Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, kes liitusid Euroopa Euroopa Liiduga, kus lähenemist ei olnud veel toimunud ja protsess oli pikk, tõenäoline, seal toimub lähenemine Euroopa Liidu keskmisega võrreldes riikide lõikes, aga riikides siseselt võivad äh, erinevused jätkuvalt eksisteerida, kuivõrd äh, linnad arenevad eest ära. ja ka meie raport ütleb, et et äh, mitte kõik piirkonnad ei saavuta sama taset. küsimus on ka selles, milline on rahvastiku tihedus, see on erinevate tegurite koosmõju ja see, et me keskendume poliitika täpselt just äh, konkreetsele või suuname poliitika täpselt konkreetsele piirkonnale, on hea, sest me ei saa eeldada samasuguseid arenguid äh, kõikides piirkondades. ma ei tea, kas see vastus on piisav, aga see on äh, vähemasti osaliselt teile vastuseks. nüüd NAT kaks, NAT kolm siis äh, raportis käsitleme seda teemat ka. küsimus on, kuidas äh, mõ-, mõõta ühildumist, mil, kus poliitikaid kujundatakse, kus neid ellu viiakse, kus on turu probleemid ja võimalused kohati võivad probleemid olla väga kohalikul tasandil, näiteks maakasutuse planeerimine võib osutuda probleemseks. võib-olla on probleem makromajanduses riigi tasandil. seega NATS kaks, NATS kolm, ma ei hakka neid omavahel praegu võrdlema ja ütlema, kumb on parem või halvem, aga me peame sekkuma kõige sobivamal tasandil ja me peame olema teadlikud ja ma arvan, et me oleme ka, aga NATS kaks äh, kõrge sissetulek ei pruugi kajastada kõiki aspekte, kas see on NATS kahe puhul SKT ei näita kogu pilti võib olla kõrge SKT, kiiresti kasvav piirkond, aga samal ajal on leibkonna ja piirkonna lõikes väga suured erinevused. mõte on selles, et erinevatel tasanditel kaalume erinevaid tegureid ja lähme kaugemale SKT-st inimese kohta ebavõrdsustasemeid tuleb arvesse võtta, sotsiaalseid aspekte, oskusi, inimkapitali potentsiaali, võimalusi ja keskkonda laiemalt, mida tegelikult osaliselt ka arvesse võetakse juba. nüüd linnade küsimus. üks olulisi aspekte linnade puhul, mida ma tahtsin rõhutada ja mida me ka raportis välja toome, on see, et keskmise suurusega linnad on olulised, aga me ei saa keskenduda nendele linnadele ümbritsevate piirkondade arvelt, aga vaid milline saab olla nende linnade roll ja edu, mis siis kanduks üle ka ümbritsevatele piirkondadele seega linn on justkui selline kasvu soodustav keskkond, kuidas seda laiendada piirkondadele üldisemalt. meie raportis toome välja, et enamikes kohtades enam ei keskenduta suurtele taristuprojektidele, tuleb pigem vaadata äh, ühenduvuse parandamist. ja lõpetuseks esimene küsimus, kus ka osaliselt neid teemasid käsitleti. me räägime oskustest, ärikeskkonnast, ettevõtluskeskkonnast, kuidas on need kõik seotud ühtekuuluvuspoliitikaga, kuidas seda kõige paremini saavutada. kui me võtame selle makrokesk, heidame makrokeskkonna kõrvale, siis enamikku tegureid juba ühtekuuluvuspoliitika valguses arvesse võetakse ja mahajäänud piirkondade huvitavamad algatused on puudutanud just ettevõtluskeskkonnad, tõkkeid kohalikul tasandil. ja mõned tegurid on keerulisemad, näiteks makromajanduslik, see on laiemalt struktuuriline probleem ja seda on raskem muuta. Kristjan käsitleb võib-olla oskusi põhjalikumalt, aga üks peamisi sõnumeid on erinevad erinevate meetmete omavahel sidumine, kuidas me saaksime paremini neid erinevaid meetmeid omavahel koordineerida ja operatiivtasandil, kuidas rahastada programmi, mis äh, hõlmab erinevaid meetmeid. siinkohal lõpetaksin ja annan sõna kolleegile. aitäh, Tom keskendun kahele teemale. esiteks see struktuuriline laiem pilt ja struk-, selle reform ja teisalt siis ühtekuuluvuspoliitika. takistused ja tõkked võivad olla nii riigisisesed kui ka regioonipõhised, aga poliitilisest perspektiivist poliitikasuuniste perspektiivist on oluline seda silmas pidada. näiteks teeme koostööd eh, Horvaatiaga ja ka Horvaatias omavalitsuste esindajatega, kuidas tagada, et teatud piirkond areneb, et mahajäänud piirkond, mis on olnud mahajäänud rohkem kui kakskümmend aastat, areneks. kui me suhtleme omavalitsuste esindajatega, siis on selge, et kõiki asju omavalitsus kontrollida ei saa, osaliselt tuleneb see riiklik poliitikast. seega tuleb vaadata, kes millega tegeleb ja kuidas need meetmed on omavahel seotud, milline on see omavaheline suhtlus erinevate meetmete ja programmide vahel, aga filosoofiliselt poliitilises mõttes on oluline seda silmas pidada, ja teiseks oskused. tahtsin öelda, et äh, ilmselt kõik siin saalis on nõus, et haridusse investeerimine, oskustesse investeerimine on oluline, olulise mõjuga regiooni arengule. siin raportis ütleme laiemalt, et me peame selgelt välja ütlema, mida see endas sisaldab see ei puuduta ainult äh, tööandjate ja kutsehariduse õppurite vahelisi sidemeid, loomulikult see on abiks, aga väga suured erinevused on juba baasoskuste lõikes, mida on vaja, et tööturul hakkama saada nii Euroopa riikide vahel, noorte hulgas noored tihti, kellel on keeruline sotsiaalmajanduslik taust, mahajäänud piirkonnas ei saa hakkama juba baastekstide ja numbrite äh, arusaamisega. ja meie eesmärk on tagada, et noored ja lapsed, kes kasvavad üles mahajäänud piirkonnas, ei omaks kehvemaid matemaatilisi kognitiivseid oskusi, mida on vaja tööturul praegu. seega need tegurid tuleb tuvastada ja mul on vahel tunne, et Euroopas me ei pööra nendele teguritele ja nendest arusaamisele piisavalt tähelepanu. PISA testi puhul me vaatame, kuidas läheb minu riigil, aga me ei vaata, kuidas läheb Äh, mingi riigi sees regiooniti lastel või kuidas läheb, mis toimub riikides, mis on tagapool? ja lõpetuseks tööturu tulemused ja soo aspekt. see ei ole nullsumma lähenemine tootlikkus kasvab ja eeldatakse, et luuakse ka täiendavaid töökohti ja seda on vaja. ja töökohtade loomisest peab olema kasu kõigile, ei tohi olla tõkkeid. sageli on takistusi, isegi kui töökohti luuakse, on takistused teatud inimestel tööturule sisenemisel ja sooline aspekt on siin üks selge tegur, mida tuleb analüüsida, aga see ei ole nullsumma mäng ja see puudutab töökohtade loomist ning eh, ettevõtetel peab olema soodus ärikeskkond ja inimestel peab olema võimalus ka neid eh, uusi loodud töökohti saada aitäh selle ettekande eest, suur tänu selle eest, et saime seda arutelu siin pidada, aitäh kõigile osalejatele ja see teema on nüüd praegu lõpetatud, võib-olla saame tulevikus seda teemat uuesti arutada. suur tänu, et meid siia kutsusite. nagu ma ütlesin, on oluline ka teid kuulata, aru saada, kuidas inimesed siin kojas mõtlevad, seega suur tänu veel kord selle eest. I, I... The, the, the book will come out in raamat tuleb välja mai teisel nädalal ja saadame kindlasti koopiad ka teile. aitäh, palun, et sekretäriaat ka teie kontoriga suhtleks ja seda väljaannet tahame kindlasti näha. aitäh. nüüd lähme edasi, järgmine punkt äh, päevakorras on esimene arvamuste vahetus ettepaneku osas, mille on teinud Euroopa Komisjon, mis puudutab üldiste sätete määrust, meil on kaasraportöörid Äh, proua Konstants Kreel ja härra Van Nistelrooy, kes on ka juba kohal. ja täna on meil siis esimene arvamuste vahetus, nagu te teate, Regionaalarengu Komisjon on vastutav komisjon, natukene pidime ootama, et saaksime oma vastutust täitma hakata arvamusi esitasid mitmed komisjonis, eelarve, eelarve kontrolli komisjon, tööhõivekomisjon, NV, ITRE, TRAN, Agri, PESH ja naisteemade komisjon. kõik need arvamused on väga olulised ja avaldavad mõju ka meie arutelule. nüüd alustame arvamuste vahetustega. sõna saavad kaasraportöörid, kes alustab? Please, Mr Van Nistelrooy. Let's, let's have a first impression um, here and listen also. mul on äh, mulje, et meil on nüüd siin selle ettepaneku tekst, asepresident Dobrovskis oli siin meie komisjonis ja seal tuli selgelt välja, et ühtekuuluvuspoliitika ja fondi vahel on selge seos. see puudutab ka riigipõhiseid soovitusi seal on juttu ka pilootprogrammist. Öeldakse, et meede tulevikus äh, muutub tugevamaks, eks me näe, eks me näe, tulevik on peagi käes, aga küsimus on, kuidas nad seda ette kujutavad. ja siin tuleb mängu rahastuskülg. ja siinkohal ma olen jätkuvalt väga suures segaduses ma esitasin oma küsimused ka asepresidendile. ma küsisin ku, kuidas neid muudatusi kajastatakse järgmises poliitika ettepanekus. ja küsisin, miks peaks tulemuslikkusega olema seos või kuidas see seos peaks olema ja ma ei saanud ühtegi vastust. me ei saanud äh, mingit täiendavat infot, miks ja kuidas see peaks olema. täiskogul esitasime märtsikuus ka suulise küsimuse ja ma ei saa öelda, et ma oleks seal vastustega rohkem rahule jäänud. parlament oma raportis ütles, et me tahame seda tulemusreservi paindlikumaks muuta. liikmesriigid, kes eh, arenevad kiiremini, saavutavad eesmärgid kiiremini täidavad oma ülesandeid, saaksid nad neid varasid kasutada varem ja paindlikumalt. mingeid vastuseid me ei saanud. kas on paindlikkus või ei ole, kas üldse tahetakse määruses midagi muuta? ei, määruses mingeid muutusi ette näha ei ole. sain aru, et Euroopa komisjonis võib äh, saada erinevatest allikatest erinevat infot ja kui volinike kolleegium tahab midagi ära teha, aga parlament soovib midagi muud, siis lihtsalt mingit suhtlust ei toimu. ma ei hakka arva, et me peaksime selle teema tagasi lükkama, aga ma tahaksin põhjalikumat arutelu, et aru saada, mis toimub. ei saa olla, et meie jookseme peaga vastu seina ja me ei saa mitte mingeid vastuseid. peaksime ootama ja vaatama, mis saab eh, mitmeaastase finantsraamistiku ette ettepanekutega. ma olen segaduses, võib-olla isegi omadega ummikus, kes mind aitab? aitäh, proua Kreel, palun ähm,. kui päris aus olla, siis ma pean nii ebadiplomaatiliselt jälle küsima, et miks komisjon oma ettepanekut tagasi ei võta sest see võtaks meilt palju tööd ära. numbritest siin juba räägiti. algusest peale on olnud olukord selline, et me ei saanud tegelikult asjast päris hästi aru, jah, komisjon on kolleegium, aga asepresident härra Dombrovskis siis tutvustab seda küsimust öö, meile siin komisjonis proua Kretsu vastutab teiste asjade eest jällegi ning meie siis äh, raportööridena peame rääkima mõlema volinikuga, kuigi härra Dombrovskis kabinet justkui suhtleb küsimustes, mis on proua Kretsu pädevuses ainult, siis see tekitab mulle palju küsimusi. minu jaoks kogu see menetluskord on väga segane Lambert rääkis siin sellest, et äh, tulemusreserv on juba liikmesriikides jaotatud. mina ei tea ühtegi liikmesriiki ega regiooni, mis ei soovi äh, tõesti oma eesmärkide saavutamiseks seda tulemusreservi saada. Äh, liikmesriigid liikmesriikide jaoks peaks olema juba kättesaadav järgmisest aastast alates see tulemuslikkusreserv. see on ka eelarveline küsimus. me oleme öö, oma eelarve raamistikus, praeguses MFS-is ju, ju aastate lõikes ette näinud need rahad ning me oleme juba otsustanud, et tuhande, kahe tuhande üheksateistkümnendast aasta lõpus juba hakatakse eraldama raha tulemikusreservist. ja nüüd hakatakse siis veel kirjutama, e, et, et võetakse ära see tulemuslikkuse reservi raha, mida öö, e, pole kasutatud ning sellest hakatakse pilootprojekte rahastama, see kõik on väga segane. seetõttu ma küsin endalt, kuidas seadus, mis on jõustunud, seda hakatakse tagasiulatuvalt nüüd muutma ning liikmesriikidelt, olgu nad eesmärgid täitnud või mitte, võetakse see raha jällegi ühe nii-öelda vabatahtlikkuse alusel ära sest regioonidelt ju ei ole midagi küsitud, küsiti liikmesriikidelt. mina olen näiteks föderaalriigist pärit äh, äh, ning äh, sealt peavad ikkagi otsustama ka liidumaad. me oleme kõiki neid asju juba ka komisjoni käest küsinud ning äh, nendele pole piisavalt vastatud, kui üldse. ning kui aus olla, siis ma kordan üle selle, mida ma ütlesin päris alguses ei saa meie komisjonilt ja Euroopa Parlamendilt nõuda, et me äh, tegelikult see kakskümmend üks miljardit eurot enne äh, seda, kui meil uue MFF-i ettepanek laual on, anname komisjoni lihtsalt tagasi, äh, mida ta ei hakka jagama mitte koos liikmesriikidega, vaid tsentraalselt, ehk siis komisjon üksinda otsustab ja siis me lihtsalt äh, ütleme, et ei, meil ei ole seda raha ühtekuuluvuspoliitikas vaja. me võitleme siin iga euro nimel tulevases ühtekuuluvuspoliitikas, ma ei tea, mi-, mis järgmise nädala kolmapäeval MFF-i uues ettepanekus sees on, me ei tea, me seda, me, ja me ei saa välja saata signaali, et me oleme nüüd valmis lihtsalt seda raha tagasi andma komisjonile. ja tuleb tunnistada, et me justkui elame siin mingisuguses öö, isoleeritud keskkonnas, nii palju kui mina tean, ei ole mitte ühtegi liikmesriiki öö, Euroopa Liidus, kes entusiastlikult ütleks, et jah, mina olen öö, sellega nõus, palun parlament, toetage komisjoni ettepanekut, mina olen ning ma ei tea, kas komisjon võib-olla võib Äh, ikkagi võtab tagasi selle ettepaneku ennem äh, seda, kui tullakse välja uue MFF-i ettepanekuga, aga ma toetan täiesti Lamberti ettepanekut, et me korraldame siin kuulamise, kus me äh, küsime kõigepealt, milline on regioonide positsioon selles küsimuses ning siis uurime ka inimestelt, kes mõistavad õiguslikku külge, et milline on juriidiline olukord siin, mida siin üldse saab ette võtta ning kui me saame kõik positiivsed vastused, siis millist menetlust me saaksime üldse kasutada, et me sellise tagasimakse komisjonile teeme? Nendele küsimustele siin ettepanekus pole absoluutselt vastatud ning ennem kui seda tehtud pole, ei ole mina valmis äh, positiivsete muudatuste, muudatusettepanekute kallal töötama, ma arvan, et Lambertiga oleme me selles küsimuses täiesti ühel nõul, aitäh uh,. Well, we have a presentation from the co-raporteurs. kaasraportöörid kuulasime nüüd ära. Need olid tegelikult avaldused, et vastamata küsimusi on veel väga palju neid küsimusi, millele meie varasematel kohtumistel ning komisjoni teatises pole vastatud. vahest annaksin sõna nüüd Euroopa Komisjoni esindajale, et ta üritaks vastata mõningatele küsimustele. ning siis saame jätkata variraportööridega, sest praegusel hetkel on mul ainult laual ettepanek kaasraportööridelt korraldada kuulamine ja ma arvan, et me oleme siin kõik ühel meelel pärast selle jutu ärakuulamist, et meil on vaja sellist kuulamist. aga kuulame kõigepealt ära Euroopa Komisjoni vastused, härra Van Preska. aitäh, proua esinaine. suur tänu parlamendi saadikutele küsimuste ja kommentaaride eest. ma kardan kahjuks, et ma ei saa täna kõigile teie küsimustele vastata, aga ma vähemalt üritan natukene valgust heita meie ettepanekule. ma vist ei pea rõhutama öö, öö, seda, kui tähtsad on struktuursed reformid, me kõik ju teame seda, aga see komisjoni Äh, ettepanek äh, pilootprojektiks on meie arvates võimalus liikmesriikidel, mis täiesti vabatahtlikult, kui nad leiavad, et äh, see on õige lahendus, saavad kasutada osa või kogu oma tulemusreservi raha selleks, et motiveerida positiivselt struktuurseid reforme. ning minu arvates peaks me liikmesriikidele andma selle võimaluse, sest võivad tekkida olukorrad näiteks, kus programmid ei öö, äh, saavuta kehtestatud eesmärke ning selle asemel, et kaotada, äh, see raha on liikmesriikidel siis võimalus kasutada seda raha ja loomulikult see raha jääb sama liikmesriigi käsutusse, see ei kao mitte kuskile ei lähe komisjonile tagasi ning liikmesriigid saavad siis kasutada seda raha muudeks eesmärkideks. see on vabatahtlikkuse alusel, ühtegi liikmesriiki ega regiooni ei sunnita, sest raha tuleb loomulikult võtta äh, programmidest ning äh, eraldada konkreetseteks reformideks, aga ilmselgelt eh, need majandus- ja sotsiaalsed ja regionaalsed partnerid eh, nendes programmides, nendega tuleb konsulteerida ning nad peavad olema nõus selle muudatusega. muidu see süsteem loomulikult ei toimi. sest eh, määruse reeglid, milles üks on, ja ühtekuuluvuspoliitika põhimõtteid tuleb austada. näiteks partnerluse põhimõtet selles programmis me leiame ka, et see on ka väga hea pilootprojekt eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgseks ajaks. Te vast ju teate, et komisjon kavatseb ette panna järgmiseks perioodiks sarnase instrumendi ning ma arvan, et me võiksime õppida juba ka äh, läbirääkimistest ja aruteludest eh, liikmesriikidega Äh, selle kohta, milliseid reforme võiks äh, toetada, millised eesmärgid tuleks kehtestada, kuidas mõõta eesmärkide täitmist. oleks väga kasulik, kui meil juba ennem uut MFF-i kahe tuhande kahekümne esimesel aastal oleks juba öö, konkreetseid kogemusi tänu sellele pilootprojektile ning me arvame ka ja seetõttu äh, Äh, tegime me ettepaneku kasutada siin otsejuhtimist. me leiame ka, et selline asjade korraldus on palju vähem riskantne ning olukorda häiriv võrreldes meie ühisjuhtimisreeglitega. kui mõelda näiteks selle üle, kes siis vastutab, kas äh, juht detektiivamet, auditiamet, milliseid kulusid äh, hüvitatakse, milliseid mitte, kõiki neid teemasid tuleks vaadata, kui me jätaksime selle ühisjuhtimise alla. ja isegi ühtekuuluvuspoliitikas ei ole meil midagi, mis äh, ei lubaks meil otsejuhtimist kasutada teatud osades, näiteks tehniline abi, teatud määral tehniline abi on juba praegu otsejuhtimise all või näiteks see linna, linnastute tegevuskava on otsejuhtimise all. see, et see raha on ühtekuuluvuspoliitika all, ei tähenda otseselt seda, et seda tuleks hallata ühiselt. ja nagu ma ütlesin, siis meie lähenemine oli, et süsteem peaks olema lihtne ja seetõttu tegimegi me otsejuhtimise ettepaneku. ei ole ka päris tõsi see, et me võtaksime ära raha, mis on eh, eraldatud ainult kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks selleks, et seda nüüd ümber liigutada ja kasutada muudeks eesmärkideks. meie mõistame seda nii, et liikmesriigid peaksid meile Euroopa poolaasta kontekstis märku andma ning siin me räägime kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta liikmesriikide reformikavadest, mis esitatakse aasta aja pärast liikmesriikide poolt. Nad peaksid märku andma, et vaat siin nad soovivad seda ka võimalust kasutada. ja siis paralleelselt loomulikult toimuvad meil läbirääkimised reformikohustuste eesmärkide öö, üle ja teiselt poolt näeme me ka siis seda, et kuna liikmesriikide asi on seda otsustada, siis näeme me ka, milliste programmide ressursid aitaks kaasa selliste reformide elluviimisele. ehk siis need protsessid toimuksid paralleelselt ning selleks kuluks suurem osa kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta esimesest poolest. igatahes see on pilootprojekt. me soovime süsteemi lihtsana hoida, seetõttu on see Äh, rakendusperiood ka ainult kolm aastat, sest me loomulikult mõistame, et struktuurreformid võtavad rohkem aega. niisiis, me räägime siin ainult teatud eesmärkide saavutamisest, me ei räägi siin reformide mõju hindamisest, see, see on palju pikem protsess kui see pilootfaas. ehk siis me üritame seda hoida äh, lühikese ja lihtsana ning see peaks olema selline lisavõimalus liikmesriikidel. ning lõpetuseks tahaksin veel öelda, et praegu on vähemalt üks liikmesriik, nimelt Portugal, mis on komisjonile juba teada andnud, et nad oleks vägagi huvitatud sellise võimaluse kasutamisest, kui kaasseadusandjad otsustavad toetada komisjoni ettepanekut ja võtavad selle vastu ma siinkohal lõpetaksin, olen valmis veel küsimustele vastama. Very... aitäh! proua Tšinorio, kas soovite nüüd kohe sõna? ei? no okei okay., all right. All right, we'll continue. olgu, jätkame tavamenetlusega. variraportöörid. proua Tamasits Thank you very much, madam president. ECR e group doesn't quite aitäh, proua Sinaine, ECR-i fraktsioon ei äh, sea küsimärgi alla struktuurireformide läbiviimist, aga see komisjoni ettepanek tekitab küll küsimusi. me sooviksime rõhutada, et äh, muudatuste praegune sisseviimine praeguses eelarvefaasis äh, häirib märkimisväärselt ühtekuuluvuspoliitika elluviimist ja selle jälgimist, aga see vähendab ka ühtekuuluvuspoliitika mõju, sest meetmeid võib ümber suunata selleks, et toetada üldisi struktuurseid reforme, mis ei ole tegelikult seotud üldse ühtekuuluvuspoliitika konkreetsete meetmetega. see, et osa või terve tulemusreserv ümber suunatakse, on meie arvates ennatlik ning see loob ka ohu, et seda mehhanismi ei saada ka korralikult testida praeguse finantsperspektiivi jooksul ning see võib olla demotiveeriv nende programmide jaoks. tulemusreserv on vahend, mis motiveerib ja juhib ühtekuuluvuspoliitikat äh, saavutamaks selle eesmärke. aitäh! suur tänu! härra von Miltenburg, aitäh! me räägime vist asjadest, mis äh, ALDE fraktsioonile on väga südamelähedased, nimelt struktuursed reformid. meie arvates on väga oluline, et me loome head investeerimistingimused. niisiis, mulle meeldib see mõte selle ettepaneku taga, aga mul on ka palju küsimusi. ning meie fraktsiooni positsioon sõltub ka väga sellest, milliseid vastuseid komisjon annab. näiteks, kui ma nüüd uurin seda ettepanekut, siis võin näha uues artiklis kakskümmend kolm, et komisjon, ma tsiteerin, komisjon võtab vastu otsuse rakendusaktidega, kus on kirjas need reformid, mis tuleb ellu liikmesriikides rakendada ning selle toetuseks eraldatakse tulemusreservist raha. aga milliste kriteeriumite põhjal? kas meil paari aasta pärast siis ei teki kontrollikojaga probleeme, kui mingisuguseid konkreetseid kriteeriume ei ole? sest ka siinsamas artiklis on kirjas, et äh, see ei ole seotud kulude hüvitamisega. ma sooviksin nendele konkreetsetele küsimustele vastust, näiteks Portugal, mida te mainisite, mida te täpselt tahate rahastada? ning kas on mingisugused äh, selged kriteeriumid olemas, kas on olemas mingisugused mõõdikud, millega äh, mõõdetakse äh, äh, edukust, eriti seda, võttes arvesse, et see kestab ainult äh, kolm aastat. me soovime nendele küsimustele vastust ennem, kui me öö, äh, oleme valmis sellise uue reformimehhanismiga äh, liituma. see on pilootprojekt küll, aga kui see läbi kukub, siis on ka tulevikus pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat keeruline öö, tõeliselt edukat öö, mehhanismi paika panna. veel üks küsimus, tulemusreserv see pidi olema tegelikult selline motivaator, aga nüüd me teame, et liikmesriigid lihtsalt rahulikult ütlevad, et kui me prioriteete muuta ei saa, siis me tulemuslikkust ei tõsta, sest ühe aasta pärast me võime niikuinii kasutada seda raha ju millekski muuks. ma sooviksin siin selgitust, sest tulemusreserv peab olema ju ka praktikas motivaator selleks, et saavutada oma eesmärke mul on veel palju küsimusi, aga ma jätan nad kuulamiseks, aga koordinaatorid peavad loomulikult veel otsuse selle kohta tegema. minu arvates on tõesti vaja seda teha. ALDE fraktsiooni positsioon sõltub väga öö, äh, nendest selgitustest, mida me seal võiksime saada. aitäh! rohelised no,? No, ei, rohelised ei taha või siis palun äh, tänan, proua esinaine. pärast äh, viite kuud, mil komisjon selle ettepaneku esitas, me ei ole seda väga palju arutanud aga mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, väga tähtis on, et nii nõukogu kui parlament ütleksid sirgeseljaliselt oma see seisukoha välja. väga tähtis on parandada struktuurifondide kasutamist, me räägime kahekümne ühest miljardist. ja Itaalia on teine riik pärast Poolat, kes kõige rohkem kasu saab eh, see, nendest vahenditest. lisaks sellele on Regionaalarengu Fond ja nüüd need muudatused, see kujutab endast tegelikult testi nagu komisjoni jaoks ja väga tähtis on, et me näeksime ka, millised selle tulemused võiksid olla. aga samas komisjon räägib siin lihtsalt süsteemist ja ei too konkreetseid summasid sinna kõrvale. me kõik teame, et struktuurireform struktuurireformid on paika pandud koostöös komisjoniga ja Euroopa poolaasta raames aga väga tähtis on ka koordineerimine liikmesriikide vahel. ja see puudutab samas ka euroala laiendamist, euroala stabiilsust, stabiilsuse tugevdamist, tuleb ära kasutada kõikvõimalikud vahendid selleks, et ellu kutsuda äh, vajalikud ja kasulikud reformid. pensionisüsteemid, haridus, väga paljud muud valdkonnad on väga tähtsad sellega seoses. ja võitlus maksudest kõrvalehoidmisega mis puudutab meie arvamust äh, nende reformide kohta, miks see peab olema otseselt niimoodi seotud ühtekuuluvusfondiga? me ei ole nõus sellega, et alatakse jalge alla ühtekuuluvuspoliitika ja see ei ole mitte selline rahastumis, mille abil me suudame leida lahendusi kiireloomulistele erakorralistele olukordadele. me tahaksime rõhutada ühte ohtu ja arvesse tuleb võtta ka seda, et on liikmesriike, kelle suutlikkus kasutada ära äh, neid vahendeid, äh, nende olukord on haavatavam. nii et meil on väga palju küsimusi seoses selle äh, eelnõuga ja selle raportiga, aga kindlasti me analüüsime seda raportit detailsemalt veel. nüüd on kaks Regionaalarengu Komisjoni liiget veel sõna soovinud ja pärast seda saavad sõna majandus- ja sotsiaalkomitee esindajad eh, oma arv, raporti tutvustamiseks, mis on ka samal teemal. nüüd eh, mina ei ole PR-i ekspert, aga kui kaasraport raportöörid soovivad äh, lisainfot, siis võib-olla peaksime ikkagi parandama suhtlust komisjoni ja parlamendi vahel. juba algusest peale struktuurireformi ähm, reformi puhul alustasime teatud summadest ja mitmed kolleegid olid väga kahtleval seisukohal, kuidas see eelarve, mis oli viis miljonit liikmesriigi kohta, kuidas see suudab mingeid tulemusi saavutada, siis äh, suurendasime eelarvet, äh, seda alles pärast poolteist aastat. ma ei hakka siin hinnanguid andma, kas see ettepanek on hea või halb. aga kui me algusest peale teadsime, mis on see lõppkavatsus, kui me teaksime äh, ja saaksime aru, siis me saaksime olla ka ise head partnerid. nüüd äh, viimased kolm kuud äh, saan ma iga nädal küsimusi, mis saab tulemusest, tulemustest, miks te lõpetate selle programmi ja nii edasi. ma ei oska inimestele vastata ja üldistes sät-, üldiste sätete määruse osas me kogu aeg muudame seda lähenemist, kuidas eh, hinnata tulemusreserve, üldsätteid. me peaksime oma tööd lihtsustama peaksime suurendama usaldust institutsioonide vahel, see on nii komisjoni kui parlamendi huvides, ka kasusaajate huvides, sest muidu iga nädal me peame omavalitsustele, linnapeadele, VKE-dele selgitama, et me ei muuda iga kolme kuu tagant reegleid, aitäh. suur tänu, proua Maletitš. aitäh, ma arvan, et on väga oluline, et me tõesti vastaksime sellele küsimusele, mida me ikkagi saavutada tahame ja küll kasutame seda reservi, et toetada tehnilist abi, mis meil on ühtekuuluvuspoliitikas ja kui me tõesti toetame riigisektori reformi, siis need uued oskused, nutikas spetsialiseerumine, pädevuste arendamine, ühtekuuluvuspoliitika tulevik ja nii edasi, sellega me võime leppida. eriti silmas pidades, et see on liikmesriikidele vabatahtlik, aga nüüd komisjon ütles, et te tahaksite selle sigu, siduda liikmesriikide sooritusprogrammiga või reformiprogrammiga, kui selline areng, siis on see justkui äh, struktuurireformi tugiprogramm uus versioon, aga seda teemat me juba arutasime siin täna. mina arvan, et see lähenemine ei ole hea. meil on, te ütlesite, et, et ei saa olla jagatud vastutus, sest tekivad kahtlused. meil peaks olema otse juhitud see programm, seega ta on täpselt nagu struktuurireformi tugiprogramm. me peaksime seda veel kaaluma ja hea küll, me loome paindlikkust kõikidele liikmesriikidele, kõik toimub kiiresti, saate olla paindlikud, võite ise otsustada, kas rahastate tõukereform ja kui liikmesriigid pöörduvad komisjoni poole ja tahavad äh, kulutada seda raha kultuuripärandi kujundamiseks, sest Horvaatias sellele näiteks raha kulutatakse, me ei saanud seda raha nii lihtsalt äh, ümber suunata, me ei saanud äh, sinna täiendavaid summasid, sest mingid Äh, paindlikkust ei olnud. paindlikkus on, see ei ole paindlikkus, kui liikmesriiki sunnitakse kulutama seda raha nii, nagu Euroopa Komisjon tahab. seega me peame tõesti mõtlema, mida me üritame siin saavutada ühtekuuluvuspoliitika lõikes. aitäh, rohkem keegi sõna ei soovi. härra Palmieri, palun tutvustage majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust sellel teemal. Grazie, president eh,. Per il nostro comitato eh, è di importanza fondamentale di... suur tänu, proua esinaine majandus- ja sotsiaalkomitee jaoks see, et on olemas mõni instrument, raport, mis aitab meile täita neid eesmärke, mis me oleme endale Euroopa poolaasta raames seadnud, on väga tähtis. me tahaksime rõhutada seda, kuivõrd tähtis on samas ka see, et meil oleks selge kontseptsioon struktuurireformidest. me tahaksime rõhutada veel seda, et et kindlasti on ka selliseid reforme, mis võivad lühiajalises perspektiivis kaasa tuua suuremaid kulutusi, aga samas keskpikas või pikemas perspektiivis nende tulemused, nende mõju võib olla väga ulatuslik. Euroopa institutsioonid peavad tihedat koostööd tegema liikmesriikidega selleks, et viia need reformid ellu niimoodi, et nad suudaksid äh, tagada parema integratsiooni ja konvergentsuse. ja johtuvalt kõigest sellest meie komitee suhtub positiivselt sellesse mehhanismi, mis aitaks need reformid ellu viia ja mis puudutaks ka spetsiifilisi vahendeid just MMF-i raames komisjoni äh, esialgne otsus, mis puudutas pilootprogrammi rahastamist, äh, on mõttekas siis, kui äh, seoses, see aitab meil vähendada majanduslikke erinevusi, majanduslikku mahajäämist tähtis on arvesse võtta ka neid edusamme, mis me oleme saavutanud Euroopa poolaasta raames. me kordame veel kord, kuivõrd tähtis on meie meelest partnerluse põhimõte ja seda, et tõesti kaasataks äh, majanduspartnerid, kodanikuühiskonna esindajad ja, ja seda kõigis etappides strateegilise hindamise kontrolli rakendamise faasis. tänan teid tähelepanu eest ja kinnitan teile, et oleme igati teie käsutuses kas aru, jätkamaks seda arutelu või korraldamaks kahepoolseid koosolekuid. ma loodan, et tänane koosolek on esimene tulevastest mitmetest võimalustest vahetada kogemusi ja arvamusi Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja parlamendi vahel. härra von Breska, kas te soovite küsimustele vastata? muidugi ja suur tänu nende küsimuste eest, mis on igati asjakohased. tuleksin tagasi kolme teema juurde, mis tõstatusid. eks, miks me ei ütle selgemalt välja, need on need kriteeriumid, mille põhjal me teie reforme hindama hakkame, need on meie eesmärgid ja nii edasi. sest eh, jääb nüüd mulje, et eh, komisjon võtab justkui kogu võimu enda kätte, nagu siin öeldi. aga probleem on selles, et me ei tea, mis tüüpi reforme ja mis meetmeid liikmesriigid välja pakuvad mainisin näiteks Portugali puhul, ma saan aru, et Portugali ametivõimud tahaksid hinnata haridus- ja kutseharidussüsteemi, parandada ligipääsu, eriti just noortele. seega see on üks konkreetne teema, aga see võib olla ka ettevõtluskeskkond, tervishoiukeskkond, tööturg võib-olla need valdkonnad, kus reforme on vaja, on erinevad ja seetõttu on väga keeruline ennetavalt öelda, kuidas me seda hindama hakkame, sellepärast et see sõltub, mis valdkonnas liikmesriik reforme soovib ellu viia. ja see on igati liikmesriikide kätes, komisjon ei hakka ütlema, et see on täpselt see summa või need peavad olema need vaheetapid. me eeldame, et liikmesriik tuleb välja ettepanekuga, kus öeldakse, need on meetmed, mida tahaksime ellu viia ja tahaksime kasutada seda võimalust. Need on vaheeesmärgid, need on lõppeesmärgid, need on meetmed ja nii edasi ja siis suhtleb komisjon liikmesriigiga. aga see ei ole selline pealesurutud ülevalt alla lähenemine, vastupidi, liikmesriik pakub välja selle ettepaneku. ja rõhutaksin veel kord, ükski liikmesriik ei saa seda teha enne, kui ei ole kokkulepet ka regioonidega. võtame näiteks Saksamaa näite, mina olen selle riigiga tuttavam. kui tahate Saksimaalt või Baierimaalt raha ära võtta, siis peavad need regioonid ka oma nõusoleku andma. ei saa lihtsalt öelda, et võtame raha siit ja hakkame seda niimoodi kulutama. see aspekt peab täiesti selge olema. teiseks, miks ei kasutanud me oma ühtekuuluvuspoliitika rahastust ja meetmeid, et soodustada reforme. lihtsal põhjusel ühtekuuluvuspoliitika keskendub ainult investeeringutele mitmed reformid tõesti nõuavad investeeringuid, näiteks tööturureform, kus tuleb inimesi koolitada, ümber koolitada, kes on töötuks jäänud ja nii edasi, siin on vaja investeeringuid. aga on ka teist tüüpi reforme, mis on pigem haldusliku iseloomuga või regulatiivsed, sellisel juhul on võimalik reformile ei ole võimalik reformile hinnalipikut juurde panna, sest keegi ei tea, kui palju läheb maksma ähm, mingi sektori reform. nüüd saab öelda, et meil on uus säte, mis toodi sisse omnibussi määrusega, millega ka koosoleku juhatajaga on väga tuttav. ehk siis küsimus ei ole kuludes või kulude hüvitamises vaid et pannakse paika eesmärgid ja kui eesmärk täidetakse, siis saadakse ka raha. ja ainult seda me vaatame, me ei hakka arveid vaatama. nüüd on olukord hoopis erinev võrreldes ühtekuuluvuspoliitikaga, kus on küsimus kuludest ja kulude hüvitamisest. ja lõpetuseks miks me tahame selle siduda riikliku reformikavaga kahel põhjusel. esiteks Euroopa poolaasta on see raamistik, kus käsitletakse tõukereforme ja on ainult mõistlik, et kasutame juba toimivat raamistikku, mitte ainult liikmesriigi jaoks, kes reformi välja pakub, vaid ka komisjoni jaoks, kes hindab selle rakendamist riigipõhistes raportites, mida komisjon iga-aastaselt koostab, on ka eraldi jagu, mis ütleb, et selle reformi puhul on märkimisväärset edu saavutatud ja seal tuuakse ära ka see vastav hinnang. seega meie arvates ei ole mõistlik, ega tõhus ka luua mingit uut süsteemi, kui meil on juba toimivad protsessid ja lähenemised, kus me saame ka seda hindamist läbi viia. see on see lihtne põhjus, miks me arvasime, et eh, niimoodi peaksime edasi liikuma, aitäh. Very much, Mrs Krell, Mr Van. aitäh, proua Krell härra Van Nistelrooy, proua Kreel. jah, äh, see kedagi vast ei üllata see, et ega ma pole veendunud nüüd. härrad Preska, te teate väga hästi, et meie parlament ei soovinud tegelikult nii või naa neid tulemusreserve, sest need ei olnud tulemusreservid, sest tule, eesmärgid on nii madalad, et öö, äh, me kõik ju ütlesime, et seitsme aasta jooksul suudab iga liikmesriik need eesmärgid ka täita. seda te teate. Te ju formuleerisite need eesmärgid koos meiega. ja ma ei mõista, miks me sellel praegusel hetkel peaksime otsustama, et me anname raha ära millekski muuks, raha, mida äh, Äh, me soovisime kasutada äh, ühtekuuluvuspoliitikas. jah, me anname seda raha küll olulisteks eesmärkideks, aga seda ei peaks tegema ühtekuuluvuspoliitika arvelt, me peame kaitsma ühtekuuluvuspoliitikat ja regioone, kus on projektid, millega öö, äh, öö, üritatakse vähendada öö, erinevusi regioonide vahel. ning nüüd tuleb komisjon ja ütleb, et ei, me võtame kakskümmend üks miljardit ära, jah, vabatahtlikkuse alusel küll aga Saksamaal täiesti kindlasti liidumaad sellise asjaga nõus ei ole. ma uurisin ka nende käest, mida nad arvavad, nad ei arva suurt midagi. ning te võib-olla ka huvitab see, et äh, Saksamaa kasutab ka seda toetusinstrumenti. Äh, äh, ka Saksamaal on vaja reforme läbi viia. seega, kui te tulete välja ettepanekuga, et äh, ära kasutada mitte seni kasutatud rahasid näiteks tulemusreservist mingiteks äh, muude regioonide toetamiseks näiteks või äh, et, et toetada viletsamaid regioone või, või autasustada edukamaid regioone, siis me ei ole selle nõus, aga see, sellega me võime olla nõus, aga aga et seda raha millekski muuks hakatakse ära kasutama, siis see äh, ei ole vastuvõetav, me ei ole saanud piisavalt vastuseid, me soovime seda kuulamist korraldada ning ma pole absoluutselt kindel, et see praegusel hetkel oleks õige samm. aitäh, härra Van Nistelrooy! suur tänu! ega midagi eriti lisada polegi Äh, ei, ma arvan, et suurt midagi sellest ettepanekust ei ole järel, äh, millest rääkida, sest tegelikult on siin üks asi, küsimus ainult, kas parlament soovib muuta äh, üldsätete määrust. proua Kreel ütles, et komisjon nüüd võib selle justkui tagasi võtta, see ei tähenda, et see raha oleks kadunud, siis see kaasatakse juuni ettepanekutesse, seega midagi kaduma ei lähe see oleks võib-olla siis nagu justkui tark tegutsemine ja seda ei tohiks ju karistada, kui tõesti seda raha targalt kasutatakse. aitäh selle arutelu. tavaliselt ma ütleksin, et meie järgmine samm oleks raportiprojekti arutelu. aga täna ütlesid mõlemad vari- äh,, kaasraportöörid ning kõik variraportöörid, et neil on vaja rohkem infot, rohkem kindlust ning nad esitasid ka küsimusi, millele nad senini vastust pole saanud. suur tänu härra Van Preskale vastuste eest, üritasite tõesti, aga ilmselgelt inimesed ei ole siin rahul. niisiis, ma ei peaks lõpetama arutelu sellega, et ma teatan, et me ootame raporti projekti, vaid ütlen, et koordinaatorite koosolekul arutame eraldi kuulamise korraldamist sellel teemal. sest kui meil on nii palju küsimusi, siis on meil vaja ka rohkem vastuseid. niisiis, lõpetame praegu selle küsimuse arutelu ja jätkame selle asjaga koordinaatorite koosolekul. see oli meie viimane päevakorrapunkt täna. kas võime nüüd edasi minna koordinaatorite koosolekuga? jah. niisiis, need, kes ei osale koordinaatorite koosolekul, palun lahkuge, aitäh!